parlamentide kolleegid, kallid Euroopa Parlamendi kolleegid, palun võtke istet, alustagem mõne hetke pärast oma koosolekuga. mul on väga hea meel näha väga paljusid teist jälle siin. tänane teema on meil hästi oluline pean ütlema, et see on minule väga südamelähedane teema, olles Euroopa Parlamendi liige, sest ma olen viis aastat olnud täiesti tavaline liige, ähm, komisjoni liige, mitte presidendina. aga see oli äärmiselt huvitav tegevus, sest energia on tõenäoliselt kõige olulisem teema ka meie kodanike jaoks Äh, võib-olla äh, tänu meie ühisele põllumajanduspoliitikale ei ole meil probleeme. toiduga te teate väga hästi, et väga paljudes maailma osades on see kõige su suurem probleem, vesi ja toit. meie probleem on tegelikult energiatarnekindlus. niisiis, maadleme täna väga olulise teemaga ja võtame seda väga tõsiselt. sest see on väljakutseks, ohuks meie kodanikele, kui väga lihtsalt asju väljendada. ja nagu tavaliselt meie ITRE komisjonis lähen üle oma emakeelele, sest saame kasutada kõiki ja kas saame kasutada oma tõlkide tööd ja oskusi ähm,, härra esimees ähm,, kallis Herbert, härra Rugan, lugupeetud komisjoni liikmed, minister Kovatš, mu daamid ja härrad, tahaksin veel kord äh, südamest tervitada teid Euroopa Parlamendis, seekord oma emakeeles. täna räägime vajadusest leida sobilikke lahendusi Euroopa Liidu ühele suurimale probleemile, energeetikale. me ei saa tagada majandusedu tagamata energiatarneid. sellised ühised koosolekud nagu täna, mis toimuvad Euroopa Parlamendis koos eh, parla-, rahvusparlamentide liikmetega on väga-väga olulised ja tänu Lissaboni lepingule on rahvusparlamendid saanud palju rohkem võimu. meie kokkusaamised rahvusparlamendi liikmetega aitab soodsalt mõjutada ka Euroopa seadusandlust. tulles tagasi tänase koosoleku teema juurde. täna räägime vajadusest suurendada ja tugevdada konkurentsi, muutes oma energiasüsteeme nutikamaks ning arendades energiaalast infrastruktuuri. kui me räägime väga primitiivselt, siis võime tõmmata siin paralleele ühtse Euroopa energiaturu loomisega. taolise loom-, turu loomine parandab konkurentsi. liikmesmaade tasandil on kahjuks veel eh, tihti monopole, küll aga pole neid enam üle-euroopalisel turul ehk taoline Euroopa ühisturg loomulikult vajab seda, et tehakse märkimisväärseid investeeringuid. me peame erinevad riiklikud äh, võrgud omavahel ühendama ja lõpuks peame töötama ka intelligentsete, nutikate energiasüsteemide kallal. peame edasi arendama Euroopa energiainfrastruktuuri tagamaks seda, et on võimalik luua süsteemseid muutusi jaotusvõrgus. umbes kaksteist kuud tagasi pakkusin välja ettepaneku koos Jack Deloriga Euroopa energiaühenduse loomiseks. see loomulikult nõuaks põhilepingute muutmist, kuid see, mida me saavutama taha, saavutada tahame, on ühisturu loomine mille eesmärgiks on tagada, et erinevad turuoperaatorid suudavad tegutseda süsteemis, mille aluseks on solidaarsus. taoline turg on muutunud nüüd väga-väga vajalikuks. suur osa Euroopa energiaturust sõltub kolmandatest riikidest pärit impordist. niisiis ühenduse loomine oleks palju-palju lihtsam, kui me kõik paneme seljad kokku, eh, pidades läbirääkimisi kolmandatest riikidest pärit tarnijatega. kui me tahame jõuda kokkuleppele selle suhtes, kuidas käituda, kuidas koos töötada, siis tugevdada tu,, tu, eh, tugevdaks see väga palju meie läbirääkimiste jõudu. see stimuleeriks ka konkureeriva energiaturu loomist, mis tooks endaga kaasa kulude vähendamist nii sektoris töötavate inimeste ja isikute jaoks kui ka tarbijate jaoks. see tooks ka ait-, see aitaks ka luua meetmeid, mis võimaldaksid kaitsta keskkonda ja kokku hoida energiat. eks sellised on need ideed Euroopa Energiaühenduse loomise mõtte taga. see, selle teemases resolutsioonis kutsus parlament komisjoni üles taolise ühenduse raamistiku looma. ma ei taha rääkida siin uue asutuse, uue ähm, uue organisatsiooni loomisest, me ei räägi isegi põhilepingute äh, muutmisest, lihtsalt loome katusorganisatsiooni, mis koondab jõupingutusi, millega tagame suurema energiatarnekindluse. toon vaid ühe praktilise näite. energiakoridorid makrotasandil kui ka kohalikud äh, lahendused suuremates linnades, kohalikes omavalitsustes. kaks hiljutist kriisi, mida me nägime gaasisektoris, rõhutasid veelgi vajadust Euroopa Liidu solidaarsele käitumisele energeetikaturul. ma tahan tänada Ungari peaministrit härra Orbani, kes on rääkinud võimalusest ehitada sild ida ja lääne gaasivõrgustike vahel. nüüd on aeg käes meenutada, mida me tegime kümme aastat tagasi. siis olin mina Poola peaminister ja härra Orban oli Ungari esimene peaminister. tollal rääkisime silla loomisest, mis võimaldaks meid äh, kokku viia Nabucco torujuhtme ning olemasolevad energiavõrgustikud, Euroopa energiaring, eh, Põhjamere, kõik see oleks võinud luua üle-euroopalise puhta energiaringi. mikrotasandil peaksime soodustama energiaallikate loomist, nagu näiteks eh, päikeseenergia, valgusenergia, tuuleenergia ning olemasoleva taastuvenergia infrastruktuuri renoveerimine. me peame eh, kõigest sellest rääkima, kõige sellega tegelema et parandada efektiivsust. Euroopa Parlamendis äh, lõime ühe Euroopa Parlamendi liikmete grupi, Urban Intergroup ehk siis äh, linna, linnateemade grupp ja mis tegeleb taoliste teemadega just nimelt kohaliku omavalitsuse tasandil. paluksin kõigil täna kohal olevatel parlamendiliikmetel meid aidata. kui suhtlete oma valitsuste ja rahvusparlamentidega, palun aidake meid, julgustades neid liikuma üle-euroopaliste lahendusteni energiavarustuse alal. usun, et see on kõige tõhusam viis saavutada edu ka e-, keskkonnakaitse, energia tarnekindluse ja mõistlike hindade vallas keegi meist ei peaks ennast äh, lollitama, arvates energiahinnad tulevikus langevad, kuid mõistlikud energiahinnad on meie konkurentsivõime võtmeks. neli miljardit eurot eraldas Euroopa Komisjon energeetikaalastele projektidele ja me loodame, et need neli miljardit eurot on võimenduseks et äh, saada kätte kakskümmend kaks miljardit äh, eurot muudest allikatest, nii et ma tänan volinik Oettingeri tema pingutuste eest, meetodite eest, mis on osutunud väga-väga tõhusateks. ta on mitmelgi korral sõna võtnud, kutsudes üles Euroopa energiaühenduse loomisele. paari nädala pärast avaldatakse või esitatakse finantsperspektiivid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgseks äh, perioodiks. see programm keskendub samuti energiale. mul oli au olla selle raporti raportööriks Euroopa Parlamendis kolm ja pool aastat tagasi. see on meie energiaplaani oluline komponent ja me peame seda edendama just nimelt Euroopa tasandil me peame paluma komisjonil ja nõukogul meid toetada seda, selle ettepaneku vallas, sest see täidab meie kodanike ootusi. me peame andma kindlustunde, et Euroopa Parlament tegeleb jätkuvalt Euroopa äh, energiaprobleemi lahendamisega, otsides samas lahendusi konkreetsete liikmesmaade tasandil. kedagi ei tohi kõrvale jätta, kedagi ei tohi maha jätta peame tagama selle, et energiasaared, mis praegu veel olemas on, need Euroopa energiakaardil olevad tühimikud kaoksid ära. nagu me minevikus näinud oleme, ühenduse meetod on tõhus ja usume, et see töötaks ka energeetikasektoris. nii et taaskord tahan väljendada oma tänu, et olete tulnud meiega siia Euroopa Parlamenti ja et teil oleks julgust osaleda nii olulisel debatil, aitäh! ich darf mich im namen aller kolleginnen und kollegen aus dem europäischen parlament president buzek äh, meie kolleegid euroopa parlamendis rahvusparlamentide liikmed tahan teile öelda suur tänu kõigepealt kõigepealt selle eest et te meid siin nõustusite vastu võtma teiseks et te selle presentatsiooni ära tegite sest euroopa parlamendi presidendil on loomulikult palju palju tegemist ka kalender on tihe ning see et te võtsite aega meid tervitada, näitab kõigile, kui oluline on koostöö Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide liikmete vahel. Te mainisite energeetikat. see on loomulikult oluline prioriteet. suur tänu, et tulite meiega siia ja andsite kolleegidele äh, võimaluse teid isiklikult tervitada ning koosolekut avada. ITRE nimel tahan tervitada kõiki parlamendiliikmeid, eriti härra Palkovatši, energeetika aseministrit Ungari valitsuses. ta esita- eh,, esindab nõukogu e eesistujamaana. jah, ta on siin Philip Lowe, energia peadirektor kes esindab härra Oettingeri volinikuna äh,, energeetikavolinikku, kahjuks ta viimasel hetkel ikkagi ei saanud siia tulla ja lõpuks minu kolleeg, Ungari Rahvusparlamendi kolleeg härra Antar Rugan, Ungari Rahvuskogu Majandus- ja Infotehnoloogia Komisjoni esimees. nii et ma väga tahaksin anda nüüd sõna lühikeseks sõnavõtuks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 kuna praegu on Ungari eesistumine oma eesistumisperioodi algusest alates oleme pühendanud eh, oma jõupingutused energeetikasektori arendamisele, see on meie jaoks väga oluline teema. see ei ole üks väga paljudest teemadest päevakorras, vaid eh, üliolulise tähtsusega teema, sest on väga oluline, et me teeksime edasisi jõupingutusi ning eh, astuksime edasi sel teemal on ilmselge, et me peame looma ühtse energeet-, energiaturu ning seda kahe tuhande neljakümnendaks, neljateistkümnendaks aastaks. selleks ajaks, see on, see periood on, või see termin on meie jaoks väga tähtis, meie tänane teema keskendub sellele, millised on äh, peamised äh, seisukohad ning millised on investeerimiseks vahendid, äh, mida me saame kasutada selleks, et taristuid edasi arendada ning energiakoridore edasi arendada. ma tänan selle võimaluse eest, mis mulle on antud, et ma saan osaleda tänasel koosolekul ning ma loodan, et me saame jõudsalt edasi astuda pärast tänast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 suur tänu selle kutse eest. kõigepealt selles väga olulises debatis äh, osalemast nii Euroopa Parlamendi liikmete kui ka rahvusparlamentide liikmete kohalolekul. Euroopa Liidu otsused tähendavad tegelikult siseriiklikke debatte ja Euroopa Liidu tasandi debatte. ja meid Euroopas tervikuna ühendab see, et me saame aru, et me oleme välistest energiatarnetest sõltuvad ja me peame tegelikult konkurentsivõimelisi energiaallikaid äh, leidma oma majapidamiste jaoks, ettevõtete jaoks, selleks, et meil oleks energia äh, tarnekindlus, aga samas ka konkurentsivõimelised hinnad. samuti teame me, et meie ees on väljakutse selleks, et äh, tagada väikeste emissioonidega majandus äh, mis oleks vähem sõltuv fossiilkütustele ja kaitseb meie keskkonda. ja seetõttu tahaksin väga tänada nii teid, äh, Euroopa Parlamendi presidenti kui ka Ungari eesistujat selle äh, toreda äh, komisjoni kohtumise korraldamise eest. Euroopa Komisjoni visiooni toetab Euroopa Parlament, aga ka Euroopa Liidu liikmesriikide riigipead selle kohta saime me kinnituse neljandal veebruaril ja ülesandeks oli luua avatud turg Euroopas, mis oleks tarnijatele avatud selleks, et Euroopa saaks kõige stabiilsemad tarbe, tarbeallikad, mis oleks ka konkurentsivõimeliste hindadega. Euroopa Liit on energiatarnijatele kõige suuremaks turuks maailmas ja seetõttu oleme me atraktiivsed loomulikult on olnud pikaajaline ambitsioon ka Euroopa Liidul ja liikmesriikidel ning ka parlamendil luua see turg, mis oleks integreeritud ja kokku seotud. me oleme teinud seda läbi mitmete määruste, äh, nii-öelda energiapakettide esimesed kuni kolmanda läbi selleks, et tarned saaksid Euroopasse jõuda, et oleks konkurents ning et see konkurents oleks õiglane ja annaks kõigile võimaluse äh, kasu saada äh, energia äh, kaubitsemisest, aga tagada ka tarnekindlus kõikide osaliste jaoks ning tagada ka nõudlus tarnijatele. selle integreeritud ja avatud turu loomine tähendab seda, et energiaallikad on mitmepalgelised ja allikaid seotakse nii ida kui lääne suunalt. see tähendab seda, et meil oleks ka taristuühendused. ning seetõttu on komisjoni jaoks väga oluline see, eh, et eh, Ungari eesistumise ajal oli eelmisel nädalal kohtumine Budapestis ning sellel kohtumisel rõhutati, et taristu integreerimine on väga oluline Euroopas ja teisiti lihtsalt ei saa see turg tõhusalt toimida. kui me ootame tulevikus sellist maja, selliseid majandussektoreid, mis ei sõltu niivõrd fossiilsetest kütustest ja rohkem alternatiivsetest energiatest, ning me tahame, et kohalik energia tootmine ja tarbimine Äh, oleks äh, Euroopas, siis on meil vaja moodsamat taristut, meil on vaja sellist äh, olukorda, kus elektri ning teistsugust, erinevate energiaallikate tarnimises töötaks turg väga efektiivselt. seetõttu on meil vaja ühest küljest erinevaid õigusallikaid, aga samas küll, samas ka mm, taristu integratsiooni ning ka selliseid energiaallikaid, mis tulevad väljaspoolt Euroopa Liitu ja oleksid kasutatavad siin. minu sõnum on selge. meie õigusloome äh, ülesanne energiavaldkonnas Euroopa Liidus ei ole mitte probleemide loomine, vaid võimaluste andmine. see tähendab seda, et äh, torujuhtmed ja taristu peaks olema juhitud sellisel moel, et äh, tänaselt et energiatarnijad saavad konkurentsivõimeliselt eh, tegutseda, aga turule lubataks ka uusi tegutsejaid. meie võrgustikud ja torujuhtmed on nende käes täna, kes juba domineerivad turgu, kui see nii jääb, siis see on probleem. seetõttu me peame kindlasti sõltumatut juhtimist eh, siin toetma, toetama ning toetama konkurentsi. ja see on siis nii-öelda kolmas äh, pakett või selle juhtmõte, äh, mis kahe tuhande üheksandal aastal vastu võeti, selle paketi rakendamine loomulikult sõltub ka liikmesriikidest ja rahvusvahelisest õigusest, aga samas tähendab see ka palju tööd äh, meie uuele mm, agentuurile Ljubljanas, mis pühendub sellele, et tehnilised detailid töötaks välja Äh, erinevate tarnijate poolt. see tähendab seda, et me peame välja mõtlema, kuidas tõhusalt äh, oma võrgustikke kasutada. ükskõik, äh, kust kohast need allikad pärinevad kas te elate Tallinnas või Portos või kus iganes Euroopa Liidus, te võite globaalselt osta energiaallikaid ja see võrgustik saab olema väga tõhus selleks, et turul oleks likviidsus, oleks paindlikkus ning Euroopas oleksid parimad hinnad me loomulikult ei oota, et Euroopa Liidu energiahinnad äh, langeksid, sest energianappus maailmas on domineeriv. aga me tahame, et Euroopal oleks olemas äh, määruste ja õigustektide ähm, selline raamistik ning ka infrastruktuur, mis lubaks kõige paremaid tarneid Euroopasse. seetõttu meie koostööamet äh, töötab liikmesriikide vastavate ametitega ja hakatakse rakendama seda uut õiguslikku raamistikku ning meil on umbes sada eh, tarnija, tarnijate võrgustikku kuuluvat liiget. nii et meie eesmärk on arendada välja tõhus infrastruktuur ja me loodame, et see infrastruktuur saab olema tarnekindluse tarvis oluline ning eh, tõhustama eh, koostööd toon mõningad taristuprojektide näited, mis on olulised meie kõikide liikmesriikide jaoks Äh, üks nendest oleks avamere tuuleenergia äh, võrgustikud. see on väga suur äh, energiapotentsiaal tegelikult Põhjameres ja see on Euroopa kontinendi jaoks oluline. samuti ka gaasi gaasitarnijate mitmekesistamine. see tähendab seda, et me tegelikult ka Äh, sõltuma oma naabritest Edela-Euroopas. me tahame ühendada gaasitoru juht, äh, juhtmed nii äh, Läänemerest kuni Aadria mereni ja vastupidi siis ka ida-lääne suunal me tahame, et Läänemere gaasi ja elektriturg oleks meiega paremini integreeritud ja samuti tõhustada koostööd Kesk-Euroopas oluline on siin nutikate energiasüsteemide ja võrkude rajamine, mis annaks meile võimalust tarnida elektrit ja gaasi sellisel moel, et tagada ettevõtjatele ja kodumajapidamistele energia. ning et need tarneallikad oleksid konkurentsivõimelised jällegi. ja siin ma tahaksin jällegi veel rõhutada, kõikide liikmesriikide jaoks on oluline see, ning ka siseriikliku poliitika loome jaoks on oluline see, et energiat kasutataks tõhusalt. kui me saame äh, äh, kasutada tarbijate energianõudlust kavalamalt ja nutikamalt, me peame andma neile võimaluse ja informatsiooni valida kõige paremad elektriallikad ja kõige paremad tarnijad, see on meie jaoks väga oluline Äh, taristute arendamisel on palju väljakutseid, kõigepealt siis liikmesriikide seadusandlus. loomulikult liikmesriigid peavad oma huvides käituma, aga on palju taristuprojekte, mis tegelikult on Euroopa huvides, kus äh, investeeringud liikmesriikide tasandil äh, saavad pakkuda laiemaid hüvesid eriti just Kesk-Euroopas oleks vaja investeeringuid, mis kataks energiaga ka Euroopa perifeerseid alasid. ja see tähendab, et õigusloojad äh, siseriiklikult peaksid jõudma kokkuleppele, kuidas äh, edasi minna ning lubama oma investeeringuid äh, ka kasu saada laiematest võrkudest. ja teiseks täna tundub, et Euroopas läheb plaanide loomisest kuni rakendamiseni liiga pikk aeg, viis kuni kümme aastat. ükskõik, kas me räägime siin taristu loomisest, kas me räägime elektri tootmisest või mõnest ladustamispinnast nii nagu president Puusek viitas siin, on väljakutse Euroopa jaoks öö, energia tarnimine ja see küsimus on meie jaoks väga oluline ning investeeringute mm, elluviimine peab olema kiirem selleks, et energiatarneid äh, toetada. see tähendab seda, et me peame praegu tegutsema, et äh, kümne aasta pärast saaksime me nende projektide vilju nautida. seetõttu peame me leidma äh, selliseid meetodeid, et, et näha kiiresti nende projektide positiivseid ja negatiivseid külgi anda kohaliku tasandi mm, otsustajatele äh, aimu, millega on tegu ning leida selliseid võimalusi nende projektide rakendamiseks, et see oleks kohalikele äh, inimestele ka vastuvõetav. see tähendab seda, et me peame kümne aasta perioodi lühendama nelja-viie aasta peale, et, äh, et olla tõhusad. ja järgmine küsimus on rahastamine. mitmed energiaprojektid äh, Äh, praegu näitavad seda, et äh, tarnijad või kohalikud tarbijad maksavad äh, energia hinnad kinni ja projektid kinni aga paljude, mm, ilmselt paljude projektide jaoks rahastust ei leida, kui kohalikud otsustajad sekkuvad. eriti, mis puudutab just energiaallikate valikut ja äh, tarnekindlust ja me peame vaatama, et millisel määral mängivad siin rolli nii Euroopa Liidu äh, eelarve kui ka äh, siseriiklikud eelarved me oleme rääkinud siin juba nutikatest energiavõrkudest, see on väga oluline selleks, et nii Äh, nõudlus oleks nutikas kui ka tarne oleks nutikas, sest äh, täna ja tulevikus on tarbijad selles positsioonis, et neil on rohkem informatsiooni ja nad saavad kasutada omaenda äh, kodudes elektrit sellisel moel, nagu oleks neile kasulikum, aga see tähendab ka energia säästmist Euroopa Liidu tasandil üldisemalt. tegemist on väga kallite investeeringutega, me räägime siin kolmekümne kuni viiekümne aastasest ajaraamist ja me tahame komisjonis koos Euroopa Parlamendi toega loodetavasti äh, äh, panna kokku teekaardi, kus me oleksime umbes kahe tuhande kahekümnenda kuni kahe tuhande viiekümnenda aastaks äh, nende ideedega jõudnud. ja selle aasta novembris on juba see esimene versioon sellest tekstist olemas, aitäh! darf mich bedanken ganz herzlich für diesen Einstieg und äh, wir möchten gern auch dem Rat. Äh, aitäh äh, selle sissejuhatava osa eest ning äh, nüüd vaatame, mida on öelda Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigil. palun, sõna on Paul Kovatšil. aitäh, härra, härra president. mikrofon on sisse lülitatud. kas see töötab, kas te kuulete mind? lugupeetud president, peadirektor, lugupeetud, lugupeetud äh, parlamendiliikmed, daamid ja härrad, minu jaoks on väga suur au olla täna siin ning esindada äh, Ungari eesistuja, eesistumist. meie tänase ühiskohtumise äh, teema on väga, väga tihedalt seotud meie eesistumisperioodi prioriteetidega ning laske mul teha mõningad märkused selle kohta, mis on viimase, viimasel perioodil äh, meie viimastel nädalatel siin toimunud meie eesistumise ajal. nagu juba väga paljud on siin rõhutanud, siis äh, energeetika on üks kõige suuremaid väljakutseid äh, meie jaoks, selleks et heaolu ning majanduslikku arengut tagada ning ka rahvuslikku kindlustunnet, siis me peame Ähm, seda siduma Euroopa Liidu majandusega ning äh, samuti ka mõtlema äh, jätkusuutlikule äh, majandusele. meie oleme oma eesistumise ajal pannud esikohale energeetikasektori ning meie jõupingutused peavad silmas seda, et oleks varustuskindlus ning oleks ühtne energiaturg. meie oleme ähm, üritanud siis seda vaadata laiemal tasandil ning äh, mõelda jätkusüütlikult. Ungari on mõelnud pikaajalises perspektiivis energia planeerimisele ning neljandal veebruaril sellest äh, ka räägiti, mil liikmesriigid lubasid äh, pühenduda ühtse energiaturu äh, väljaarendamisele, et on kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. kõik need äh, riigid, kes praegu on isoleeritud, peaksid kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks olema ka integreeritud. me tahame äh, välissuhteid edasi arendada, see on ülioluline, et täita kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärke selleks, et jõuda oma eesmärkideni, sellega me ähm, toetame neid eesmärke, mis me oleme ja prioriteete, mis me oleme nõukogus siin paika pannud. Ungari eesistujana on andnud lubaduse, et me äh, töötame välja, äh, välja tegevusplaani ning seda juba selle eh, kuu sees. me üritame ka komisjoni ettepanekud viia lõpliku lahenduseni. me tahame energiatõhususkava eh, ellu viia ning oma energia, eh, energiatõhususe töörühmas millega me parandame turvalisust ja tarnekindlust. Euroopa Komisjoni teatist rahvusvaheliste suhete vallas energiapoliitikas kui ka hetkeolukorda ning turvalisust avamere nafta ja gaasi äh, maardlates. mitteametlik energiaministrite äh, lõunakohtumine näitas ka diskussiooni, mis oli esimene arvamuste vahetus. mis puudutab integreeritud turgu, siis üks eesistujamaa eesmärke oli jõuda kokkuleppele vastavalt energiaturu integreerimise transparentsuse raamotsuse kohaselt. juuli äh, nõukogu, energia, energeetikanõukogus tõenäoliselt jõuame mingitele järeldustele ning äh, komisjoni, parlamendi ja eesistujamaa triloogis jõuame tulemusteni. teeme ettepaneku pidada kolm kolmepoolset koosolekut äh, kahekümne teisel, kahekümne kolmandal ja kahekümne üheksandal juulil ning eeldame, et vastu võetakse parlamendi poolt see septembris. Euroopa energiainfrastruktuuri süsteem, äh, mis on tänase koosoleku peamine teema, peab olema kõige olulisem teema meie päevakorras, see ei ole ka üllatav uus energeetikastrateegia aastast kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kakskümmend kui ka praegu mainitud eh, veebruarikuine veebruari tippkohtumine kutsuvad üles pöörama erilist tähelepanu infrastruktuuri arendamisele, pakkudes välja äh, projekti loomist infrastruktuuri loomiseks ning kõikide liikmesmaade isolatsiooni lõpetamisele. vastavalt meie eesmärkidele kiitsid energeetikaministrid äh, komisjoni teatise äh, heaks ning lisaks prioriteetide määramisele ning äh, kasutades kõige värskemat näidet, kutsus kokku komisjon kõrgetasemelise töörühma Kesk-Ida-Euroopa riikide seast selleks, et paika panna infrastruktuurilised vajadused ja prioriteedid selles piirkonnas ning luua hästi äh, toimiv põhja-lõuna võrk. Ungari eesistujana on oma panuse andnud koostööd äh,, korraldades koostööd komisjoniga ning korraldades kõrgetasemelist konver-, kõrgetasemelist konverentsi energeetikaalal nädal tagasi äh,. Nii äh, tootjad, regulaatorid, võrguhaldarid, finantsinstitutsioonid kui teised huvirühmad arutasid põhilisi väljakutseid ja võimalikke lahendusi, kuidas konstrueerida energeetika infrastruktuure võrratute ettekannete abil saime pildi selliseid äh, saime pildi tuleviku arengutest, millised on kulumehhanismid, äh, ähm, äh, millised on projektid ja nende finantseerimise võimalused. lubage mul taas kord tänada teid selle eest, et te tulite Euroopa Parlamendi ühiskomisjoni koosolekule teemal, kuidas parandada meie energiatarneid. ootan huviga paljulubavat diskussiooni, mis puudutab energiakoridore ja intelligentseid süsteeme, nagu president just ütles. eesistujamaa Ungari peab energeetika valdkonda ning eriti energeetika infrastruktuuri valdkonda selleks sillaks, mis aitab Euroopal liikuda edasi konkurentsivõimelisema, turvalisema ja palju puhtama tuleviku poole, suur aitäh! Kovacs darf ganz, ganz herzlich äh, Dankeschön sagen. suur aitäh, härra Kovacs, tahaksin teid tänada. Insgesamt äh, Sie alle nochmal recht herzlich bedanken. suur tänu, ma võtan veel kord, kasutan seda võimalust, et tänada kõiki teid, kes te olete täna kohale tulnud ja eriti tahaksin ma tänada Ungari eesistujat äh, nende entusiasmi ja initsiatiivi eest, et tänast kohtumist korraldada Ehm, samamoodi tänan ka Ungari Rahvuskogu liikmeid, sest eh, selline ühine koosolek on väga oluline. tahaksin tänada ka liikmesriikide parlamentide kolleege, kes täna on siia tulnud. Eh, nagu me just eesistuja poolt kuulsime ja tahan neid tänada selle eest, eh, tundub, et eesistuja usub, et ühtne Euroopa Liidu energiasektor peaks olema eesistuja prioriteediks ma tahaksin ka tervitada äh, tulevat eesistujariiki Poolat, kes on juba näidanud äh, üles entusiasmi äh, sedasama teemat jätkama. komisjon ja ka eesistuja on juba öelnud, et meie põhiline ülesanne kaasseadusloojana on tegelikult jõuda Euroopa energiaühenduse mm, lõpetamiseni selleks, et tagada tarneid Euroopa Liidus, et äh, energiatõhusust suurendada, et äh, uute energiaallikate avastamist toetada, et äh, erinevaid jaotusvõrgu osi omavahel seotuda, siduda, mis on tegelikult väga oluline, kui me tahame ühtset energiaturgu saavutada üks põhilisi väljakutseid meie ees on kindlasti tagada, et me oma tuleviku energiavajadusele vastama, vastame, ka president viitas sellele oma kõnes. Eh, nii vajadusele Euroopa Liidu sees kui ka globaalselt. tänased hinnangud näitavad, et energiavajadus aina suureneb. ning liikmesriikidel on siinkohal ka väga oluline roll mängida, eh, et energia tarnekindlust tagada. me peame rääkima ka meie optimaalsest energiakooslusest ja Euroopa Parlament on olnud väga aktiivne selleks, et teadus- ja arendustegevust laiendada just äh, termotuuma äh, energeetika valdkonnas. Äh, seetõttu küsimus on meie jaoks see, et kui me vaatame erinevaid õigusakte, siis kuidas saavutada harmoniseerumine? me peame tagama energia tarnekindluse mitte ainult liikmesriikide mm, koorekihile, vaid ka vaesematele kodanikele kõik need küsimused on väga keskse tähtsusega. veel üks väik-, väga oluline väljakutse meie ees on ma ütleksin vastata sellele pingele, mis on tegelikult täna tööstuse ja keskkonnakaitseliste küsimuste vahel tekkinud. ka meie komisjonis oli just hiljuti ettekanne sel teemal. ja peamine küsimus ongi siinkohal, kuidas transportida tuuleenergiat eh, ja kuidas toota elektrit eh, just eh, tarbijale lähedal. kuidas energia ladustamist tõhustada, see loomulikult aitab ka keskkonnaseisundi paranemisele. ning võimalikud konfliktid on tegelikult ka just tööstuse ja keskkonna vahel, nagu ma ütlesin. see tegelikult tähendab ka hüdroenergia valdkonnas, ka tuuleenergia valdkonnas, biomassi kasutamisel, igal pool on see konflikt olemas liikmesriigid kasutavad erinevaid energiaallikaid ning me peame, et äh, tagama ka selle, et teadus- ja arendustegevuseks oleks piisavalt äh, raha. Äh, ning me peame ka oma energiasõltuvust vähendama. nii et nagu öeldud, rahastumisküsimused on väga teravad, rahavajadus on suur ja seetõttu on väga oluline, et me teeksime õigeid pikaajalisi otsuseid ning läheneme progressiivselt oma vajadustele, et me ehitame üles nutikaid energiavõrgustikke mis tegelikult lubavad tarbijatel saada kasu äh, ladustamisest äh, saavutatud säästudel ning nutikamad energiasüsteemid tegelikult äh, balansseerivad ka nõudlust ja pakkumist. taristu arendamine on siin väga olulise tähtsusega, sest kui me tahame taastuvate energiaallikate osakaalu suurendada, siis taristu peab sellega kaasa tulema me ei taha oma tarnekindlust õõnestada ja samas ka konkurentsivõimet õõnestada. Need asjad on kõik võimalused võimalikud ainult siis, kui taristut parandatakse ja taristu muudetakse nutikamaks. Lissaboni leping tegelikult avas ukse liikmesriikide parlamentidele sellesse debatti tõhusamalt sekkuda. samuti on ka Euroopa Parlament nüüd õigusloomeprotsessi keskmes Äh, artikkel nelisada äh, artikkel sada nelikümmend üheksa annab Euroopa Parlamendile suurema kaasotsustusõiguse, mis tähendab, et Euroopa Parlamendist on, äh, on koos nõukoguga saanud põhiline seaduslooja seetõttu on meie ees ka väga suured väljakutsed, ka energiasektoris on need väljakutsed äh, suured ja seetõttu peab äh, Euroopa Liit tegema liikmesriikidega väga tihedat äh, koostööd, ka kohalike võimudega ning liikmesriikide parlamentidega on vaja tihendatud koostööd. seetõttu ei ole kahtlustki, et lähimuspõhimõte on sama oluline kui ühtsete lähenemiste küsimus sest me tahame kindlasti oma valijatele mm, meie oma valijate usaldust hästi ära kasutada. meie komisjoni nelikümmend viis liiget on äh, väga tõhusalt äh, tööd teinud selleks, et visandada Euroopa energiaühendus, et meil oleks ühtne energiaturg, et äh, energia tõhusus oleks suurem, et me säästaksime rohkem energiat ning samuti oleme me ka arut-, mõjutanud äh, nutikate võrkude ja uute energiaallikate kasutuselevõttu. see kõik on väga oluline selleks, et meie energiaturg oleks rohkem integreeritud. Äh, tänase parlamendi ajal on komisjon mänginud väga olulist äh, rolli, me oleme võtnud vastu erinevaid õigusakte, mis puudutavad gaasitarneid, samuti on energiaprojektide jaoks eraldatud aina rohkem rahaallikaid, koos sead-, kaasseadusloojana tõhu-, töötame me sa-, kõrvuti äh, Euroopa Komisjoniga ning väga oluline on energiaturu äh, toetamine, kui me tahame konkurentsivõimelisi hindu. meie komisjon on tegelikult äh, leidnud ka, et kui me tahame kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, energiat kokku hoida sellistel tingimustel, nagu me oleme endale seadnud, siis äh, on, on oluline võtta neid meetmeid juba kohe täna. samuti oleme me rääkinud Euroopa Liidu uuest energiapoliitikast aastaks kaks tuhat kakskümmend ja meil on vaja pikaajalist äh, visiooni, mis ulatuks välja kahe tuhande viiekümnenda aastani Äh, see tähendab seda, et meil on pikaajaline visioon, aga lühiajalised ja keskpikas perspektiivis meetmed on selleks võetud. Äh, energia tarnekindlus on äh, väga oluline küsimus. energiataristu küsimustes oleme ka arutelusid pidanud ja oleme ka voliniku mm, selles töös toetanud erinevaid raporteid on võetud äh, vastu ka sellel teemal. samuti on meil vaja toetada investeeringuid selles valdkonnas. Äh, uuendamine ja moderniseerimine on äh, väga oluline samm, et energiat tõhusamaks muuta ning ITRE komisjon soovib olla ka väga aktiivselt seotud kui nendes valdkondades, mis puudutavad energiastrateegia elluviimist tõenäoliselt toimub see komisjoni poolt oktoobris selles aast-, sellel aastal. seetõttu on meil väga eripalgelisi ülesandeid, nagu näete, ja kuna see, kogu see valdkond on tähtsust saanud juurde viimastel aastatel, on ka meie komisjoni töö olulisemaks muutunud. loomulikult me peame olema ambitsioonikad oma eesmärkides, aga kõik äh, teavad ju, et ambitsioonid peavad äh, käsikäes käima reaalsete oludega. see tähendab seda, et me peame austama tegelikult jätkusuutlikkust, äh, tarnekindlust ja öö, mõistlikke hindu, mis on väga oluline, mm, olulised kolm punkti. mul on väga hea meel, et tänane kohtumine aset leiab, sellepärast et me sellisel moel ei räägi mitte ainult komisjoni ja nõukoguga, vaid ka liikmesriikide mm, parlamentide esindajatega niisiis, äh, pärast seda lühikest sissejuhatust annan ma jälle härra Roganile sõna kolleegile siinkohal, kes äh, toob meie ette mõne infomajanduse ja infotehnoloogia komisjonist äh, Ungarist, aitäh! aitäh, härra president, lugupeetud saadikud, daamid ja härrad! võttes arvesse seda, et meie tänase arutelu peamine teema on energiakoridorid, tahaksin ma kohe oma sõnavõttu pühendada äh, sellele teemale. tahaksin lühidalt äh, teha sissejuhatuse, juba paar aastat äh, näeme me seda, et antud teema, energiakoridorid, on äärmiselt olulised on olnud juhtumeid, mil Venemaalt tulnud gaas ei ole meieni, meieni jõudnud ning me paneme tähele, kindlasti teame, et see teema on meie jaoks ülimalt oluline, me oleme sõltumus välisgaasist, välisturgudest. meie Ungari eesistuja eesistumisperioodil ajal oleme võtnud eesmärgiks selle, et kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks ei tohiks ükski liikmesriik olla isoleeritud, niisiis peaksid kõik riigid olema üksteisega seotud vajalikul moel ning see eesmärk on teostatav energiakoridoride abil. Need koridorid on äärmiselt olulised, kõige olulisemad on need, mis lähevad lõunast põhja ning lisaks sellele on koridorid, mis ühendavad ka ähm, vastavaid investeeringuid ähm, sellisel põhja-lõuna suunal. me peame kaasama väga palju suuri investeeringuid finantseerimine on äärmiselt oluline teema, on ülioluline, et äh, Euroopa Liidust tulnud finants, finantseeringud looksid sellise turu, kuid me peame olema äärmiselt ähm, tähelepanelikud, äh, mis toimub parasjagu turgudel. on vaja et Euroopa Liit kasutaks oma finantseeringuid selleks, et luua selliseid turgude eh, või koridoride ühendamisi. äärmiselt oluline on ka see, et me valiksime õiged finantsvahendid. parlament ja komisjon võiksid et äh, võivad ju pakkuda välja väga palju ideid, nende vahel on aga vaja valida need ideed, mis äh, võiksid meid väga lühikese perioodi jooksul viia Euroopa ühendamisele, energiaturgude ühinda-, ühendamisele. meil on, läheb vaja kümme või viisteist aastat ja võib-olla ka sellest ei piisa, et luua Euroopa Liidu ühtne energiaturg on ilmselge, et meil on vaja Euroopa Liidu tasandil äh, suuri investeeringuid, kuid on vaja ka turgudepoolseid investeeringuid. ning äh, tekib küsimus, kes äh, need kulud lõpuks ikkagi katavad, kas need on jälle tarbijad? siin tuleb mängu õigusloojate roll ning Euroopa Liidu seadusloome roll, mis peab looma õigusliku raamistiku sellele, kuidas äh, finantse jagada. on vaja panna paika, millised on need õigustatud finantseeringud ja kuidas kõige paremini investeeringuid kasutada. kuidas tarbija sellest kõige rohkem kasu saaks? kuid et sellisel juhul, kui me seda kõike õigesti teeme, on võimalik energiakulusid vähendada ning olla tõhusamad. ning seda kasutades uusi finantsallikaid. kõike seda tuleb ka teav-, sellest tuleb teavitada ka tarbijaid me peame arvesse võtma kõiki erinevaid faktoreid ning arvestama Euroopa Liidu huvisid. nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa tasandil tervikuna. ma olen täiesti teadlik asjaolust, et selline investeeringute jaotus võib kaasa tuua endaga väga palju arutelusid ja ka probleeme. kuid kõigele vaatamata ei, on täiesti mõeldamatu et me ei reguleeriks kogu valdkonda. peame kui me räägime finantseeringutest, siis peab ka eelkõige rääkima sellest, et on finantseeringuid äh, pikas äh, perspektiivis ja on selliseid investeeringuid, mida on võimalik väga lühikese aja jooksul kasutada. kõikidel nendel teemadel rääkides peame me võtma arvesse just lähtepunkti, millest me alustame me hakkame siin rääkima energiakoridoridest järgnevate arutelude kestel. mina lõpetaksin oma sissejuhatuse hetkel ära ning hiljem võtame arutelu alla ka teised teemad. Äh, aitäh nüüd on meil kuuldud sissejuhatused ning alustame aruteluga. palun, kas eesistuja tahab sõna võtta? aitäh. mina tahaksin teile meelde tuletada seda, et praegu tegeleme me põhiliselt energiakoridoridega oma esimeses arutelude, oma esimesel arutelude ringil. ennekõike äh, tahaksin veel mainida seda, et teil kõigil on kolm minutit aega selleks, et oma äh, lähtekohta, oma seisukohta põhjendada sõna saavad kaks äh, riiklike parlamentide liiget ning üks äh, Euroopa Parlamendi liige. ilmselt olete kõik äh, menetlusega kursis, te teate, kuidas seda sõnavõtu võimalust kasutada ning kui te soovite sõna võtta, siis on teil võimalik seda teha, te peate ennast registreerima me oleme praegu juba ajahädas, umbes paarkümmend minutit on üle läinud, nii et ärgem siis äh, kohvipausi tehkem. meie esimese aruteluringi lõpus võtab äh, keegi teine eesistuja rolli. palun, sõna on äh, Itaalia parlamendi liikmel härra Gasolil. aitäh, aitäh, härra esimees Eh, Itaalia senati nimel tervitan ma teid kõiki, minu arvates on äärmiselt oluline see, et Euroopa Liit on võtnud endale eh, energiavarustuskindluse eh, põhieesmärgiks ning et piiriüles koostööd tõhustada. minu koduriik Itaalia on alati töötanud kaasa sellele nii diplomaatiliselt kui ka, kui ka füüsilisi kanaleid ka, nii diplomaatiat kui ka füüsilisi kanaleid kana-, kasutades, et äh, olla kogu riigina valmis aitama Euroopa Liitu, et Euroopa Liit oleks maailma tasandil konkurentsivõimelisem. tahaksin oma lühikese sõnavõtu lõpetada rõhutades seda, kui oluline on otseste riiklike tasa, tasandite töö, et oleksid energiakoridorid tõhusad, aitäh Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Frank Reiner úr, a francia nemzeti parlament képviselője. Härra Kreiner, Prantsuse eh, assambleest. aitäh, ma olen Prantsuse eh, eh, Rahvuskogu energeetikakomisjoni liige. meie arvates see on oluline viis, kuidas optimeerida oma ressursse, kuid samas ka võimalus tagada äh, et tarned erinevatesse riikidesse on tagatud. usume ka, et on hädavajalik kontrollida iga riigi panust äh, nende lubaduste suhtes, mida nad on Euroopa tasandil endale võtnud, nii keskkonna kui keskkonnakaitse mõttes. peame vaatlema, kuidas mitmekesistada oma energiaallikaid, et me ei sõltuks vaid teatud energiaallikatest ning meil on kindlasti võimalus kaasajastada oma võrgust, äh, võrke, nii nagu te mainisite, on oluline näidata üles solidaarsust teiste riikidega liidus. järgmine punkt, äh, nutikad võrgud, see on eluliselt tähtis osa selleks, et kaasata taastuvaid energiaallikaid äh, tarnevõrkudesse. see aitab meil parandada energeetikatõhusust ja viimane punkt, härra eesistuja, härra esimees, äh, puudutab teadusuuringute soodustamist, see võima-, võimaldab meil ähm, ühendada oma pingutused ja investeeringud, sest energeetikasektor on strateegilise tähtsus meie, tähtsusega meie tuleviku jaoks ja Euroopa peab näitama üles auahnust. suur aitäh!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 peadirektor äh,, mu daamid ja härrad, on tõstatatud väga olulisi teemasid eelkõnelejate poolt ja mina neid kordama ei hakka. mida aga ma kindlasti öelda tahtsin, oli see, et kahe tuhande seitsmenda aasta märtsis võttis Euroopa Parlament vastu teksti äh, energeetikapoliitika kohta, mis on heaks aluseks meie tänasele diskussioonile. see viitab energiakoridoridele, teoreetilistele ja praktilistele ühendustele, millest on saanud või saamas reaalsus. kahe tuhande kümnenda aasta kümnendal novembril kiitsime heaks teatise energeetika energeetika kaks tuhat kakskümmend Ehm, siin viidati energiavõrgustikele ja koridoridele, kuidas seda planeerida, kuidas seda hallata. eesmärgiks anda kvalitatiivne hüpe sellesse, kuidas neid juhitakse. selle saavutamiseks on hädavajalik tagada see, et energia tarnekindluse põhimõtted rakendatakse siseturul. see on väga oluline sotsiaalne teema. härra Rõugen juba ütles, et Ungaris kannatasime otseselt selle all, mis juhtuda võib meil pole olnud olukorda, kus meie tööstus või elanikkond oleks kannatanud energia puudumise all, sest me saime ikkagi tarneid, küll, küll aga nägime, et majandus tervikuna võiks väga tõsiselt, tõsiseid tagajärgi kannatada, kui tekivad energiatarne suhtes kahtlused. pean ütlema ka, et Euroopa Liidu liikmesmaad ei saa lihtsalt olla rahul sellega, et me tagame omaenda sisetarbimiseks vajaliku energi-, energia. Nad peavad arvesse võtma tarnekindluse, tarnekindlust kogu Euroopa Liidus. energiatarne ei ole asi, mis piirdub rahvusriigi piiridega, peab olema ka energeetikas korrektne siseturg. praegusel hetkel on meil riiklikud võrgud, mida tuleb muidugi arendada, kuid eelkõige peame looma sellised energiakoridorid piiriüleste ühendustega ning sinna tuleb liita ka uued energiakoridorid. asi, mis on ülioluline, puudutab tarku nutikaid võrgustikke, mis tagavad tõhususe, energia kokkuhoiu ja mis oleksid suutelised kohanema taastuvate energiaallikatega. selle salvestamise ja tarbijate viimisega. kahjuks oleme viimastel aastatel näinud palju projekte ja ideid, aga nagu eelkõnelejad on juba öelnud, me vajame üleüldist strateegiat, kõikehõlmavat strateegiat mille raames võiksime valida välja parimad projektid, millega edasi liikuda. usun, et Euroopa liikmesmaad peaksid tunnistama, et tarnekindlus ning energiakoridoride idee ei puuduta konkreetsete liikmesmaade pädevust. siin on mängus ühised huvid, nii et kõik liikmesmaad peavad tugevdama üksteist. selleks, et luua konsensus selles valdkonnas, selleks, et luua ühine visioon, usume, et nõukogu otsus veebruarikuine otsus energia kohta on hästi oluline. meil on neli aastat selleks, et luua tõeline nafta, gaasi ja elektriturg Euroopas et vähendada ja võib-olla, et ka kaotada ära Euroopa Liidu energiaalane sõltuvus. president Bushik ütles enne, et me peame ära kaotama need gaasisaared või energiasaared, mis praegu veel Euroopa Liidus alles on. samamoodi peame lahti saama energia tupikteedest, mida ei saa ühendada energiakoridoridega. Need ummikteed, mis ei teeni mingeid huvisid, sest need riigid, kes on nii-öelda liini lõpus, avastavad ennast väga keerulises olukorras, nendel on väga ka-, raske ennast kaitsta selliste olukordade vastu, mida kogesime kahe tuhande üheksanda aasta lõpus Ungaris. selleks, et tagada energeetika varustuskindlust, on meil teatud, on meil omad mõtted, näiteks selleks, et luua põhja-lõuna võrgustik Kesk-Euroopas. üks ideedest muude seas. Ungari on käivitanud terve hulga meetmeid selle, äh, selles vallas, näiteks ühendused ähm, Rumeenia ja Horvaatiaga piirialadel ja need olid planeeritud kahe tuhande kümnendal aastal äh, gaasivarustuse jaoks. tööd on käimas ka selleks, et luua liin, mis on, mis saab osaks sellest põhja-lõuna võrgust, äh, selle jaoks sõlmitakse juba lepinguid kuid on terve hulk teemasid, eh, mis on seotud Euroopa Liiduga ja on endiselt lahtised. ma tahtsin siin välja tuua vaid mõned näited, mis puudutab näiteks eh, South Streami ja Nabucco omavahelist ühendamist. ei pea olema äh, ühendus selle kahe võrgu vahel sellest hoolimata, et nad omavahel konkureerivad. teine teema puudutab seos, ühendust Itaalia, Kreeka ja Türgi vahel. lõuna gaasikoridor. seegi on teema, mis on ülioluline. võrk, mis ühendab Gruusia, Aserbaidžaani ja Rumeenia ja see võib meid viia selliseid eh, alapiirkondade projekt, eh, projektide juurde, see võimaldab meil ka mitmekesistada energiavõrke. ning seegi eh, on välja tulnud ühistest Euroopa projektidest. kui see kõik reaalsuseks saab, võimaldab see ühenduse loomist Ungari Äh, gaasitorujuhtmetega. mu daamid ja härrad, nagu me juba kuulsime, energeetikaalane infrastruktuur, energiakoridoride loo-, arendamine on asjad, mille peale tuleb mõelda väga kainelt. peame looma projekte ja neid finantseerima, peame tagama, et kõik on nii läbipaistev ja nii tulemuslik kui vähegi võimalik. üldsus peab meie tegevuse heaks kiitma ning need tuleb saada käima niipea kui võimalik. mis puudutab finantseerimist, kõik see on loomulikult väga tundlik teema, väga delikaatne. ja siin on ka Euroopa tasandil äh, finantseerimise küsimus ning see, kui suurt osa finantseerimist, finantseerimisest on võimalik ära teha kohalikul, riiklikul tasandil. mõnikord tuleb otsuseid teha päris kiiresti sest need on kiireloomulised teema, teemad. usun, et meie parlamendiliikmetena võime väga palju kaasa aidata selleks, et äh, luua üle, üldrahvalikku konsensust. seetõttu olen väga-väga rahul, et Euroopa Parlament ja e Ungari parlament korraldasid selle ühise seminari, mis võimaldab meil arvamusi vahetada nende teemade üle ma väga huviga ootan, mis eh, koorub välja meie tänastest aruteludest ning usun, et lõppude lõpuks on meil kõigil palju laiem pilt nendest olulistest teemadest. aitäh! aitäh, proua Nebi! suur aitäh, härra esimees! tahaksin kasutada võimalust tänasel koosolekul sõna võtta et kutsuda üles meie rahvusparlamentidest pärit kolleege. mul on kolm ääremärkust või küsimust äh, rahvusparlamentide liikmetele. tahaksin teada, mil määral on võimalik üle-euroopaline energiapoliitika. teine asi, mis puudutab meie ühisturgu, on võimalik laiendada energiavõrku, ühe, vastastikused ühendused tihti puuduvad, mis on vajalikud selleks, et päris ühisturgu luua terve hulk liikmesmaid samas kaitsevad ja eristavad oma siseriiklikke turge. parlamendiliikmetelt tahangi küsida, kuivõrd nad meid toetavad, kui asi puudutab äh, rahvuslike või riiklike energiaturgude avamist, kui liigume üle-euroopalise energiaturu poole teine asi puudutab taastuvate energiaallikate kasutamise laiendamist. volinik Oettinger kirjeldas päris julgeid ideid, ta ütles, et on aeg käes mõelda üle-euroopalise äh, mudeli peale. ta ütleb, et me peaksime soodustama tuuleenergia kasutamist seal, kus tuul puhub ja päikeseenergia kasutamist seal, kus äh, päike paistab Lõuna-Euroopas. kui me, ma olen sakslane ja kui me seda teeksime, oleks see revolutsiooniline, aga ma tahan küsida teilt, Rahvusparlamendi liikmetelt, kas te palun ähm, tutvustaksite Euroopa debati tulemusi oma kodus, kui palju euroopalikkust on meil vaja? ja kolmas küsimus puudutab Fukushimat, selle õnnetuse järeldused. loomulikult olete palju sellest oma rahvusparlamentides arutanud ja ka komisjonis peame Euroopa tasandil sellega äh, tegelema. ma tean, et volinik Oettinger on sellega väga palju tööd teinud ja ma, me peame olema kindlad, et Euroopa Liidu kõikides tuumajaamades tehakse stressitestid ära. me peame rakendama väga rangeid turvalisusohutusnõudeid Euroopa Liidu tuumajaamades, toetame komisjoni nendes ettevõtmistes. paluksin teil tagada, et teie oma rahvusparlamendid samuti keskenduvad sellele olulisele teemale, samal ajal avaldades survet, survet oma valitsustele, et nad nõuaksid kõige kõrgemaid öö, äh, äh, standardeid ohutuse vallas ning toetust, et neid standarde oleks võimalik rakendada. palun teil jätkuvalt avaldada survet nii, et keegi ei saaks ega võiks silma kinni pigistada rangete turvameetmete rakendamisel. meie arvates on oluline, et energeetikaalaline, alane debatt Euroopa ja kohalikes parlamentides eh, jõuab selleni, et Euroopa Liit annab täiendavat lisaväärtust, mis on kõikide eurooplaste huvides. suur aitäh! Filippo Vico Itaalia parlamendist, teil on sõna aitäh, ma tahaksin kohe ütelda, et minu arvates on äärmiselt oluline sõnavõtt, mis härra Nivle tegi. Euroopa Parlamendi roll on äärmiselt oluline, kuid oluline ka riiklikud parlamendid antud teemal sõna võtaksid ja arutaksid seda. mis äh, puutub äh, aga tänast äh, energiakoridoride teemat, siis tahaksin kõigepealt kohe ütelda, et oleks äärmiselt oluline hakata pihta põhiküsimustest. energiakoridorid on äärmiselt olulised selleks, et nad muudavad palju operatiivsemaks ning efekt-, tõhusamaks energiaturu või siis loovad nad meile uusi sõltuvusi. kas me peame meie peame kõiki oma jõupingutusi suunama selleks, et meie energiaturg oleks operatiivne. sellised energiakoridorid võiksid meie kodanikele luua hüvesid ja ka meie ettevõtetele. me peaksime tegema energia tootmise tõhusamaks nii termilise kui ka teised niisiis, mulle tundub, et on äärmiselt oluline rõhuda just neutraalsusele, võrgustikele, turgudele, riiklikud turud äh, peaksid äh, olema vastavuses ülejäänud äh, Euroopa Liidu äh, turgudega. riiklikul tasandil peavad vastu võetud olema samasugused seadusandlikud meetmed, mis teistes, äh, mis üleüldiselt Euroopa Liidus. kuid me peame ka seadusandlikul tasandil vahele sekkuma selleks, et tehnilisi nõudeid ühendada ning et meie standardid oleksid äh, ühtlustatud sest äh, see, need jõupingutused, mida iga riik teeb, äh, peavad koos mängima teiste riikidega selleks, et luua ühtne energiaturg, mis oleks Euroopa tasandiline. mulle tundub, et see teema on ülioluline, kõige olulisem ning et te kõik olete minuga nõus sest ainult sellisel juhul on meil eh, võimalik olla Euroopa ta-, eh, maailma tasandil konkurentsivõimeline, aitäh! aitäh! nüüd on järgmiseks kõnelejaks kolleeg Wittmann Austriast, aitäh! kõige tähtsam äh, teema on varustuskindlus. kõik peavad äh, andma endast äh, parima nii päikeseenergia tasandil kui ka tuuleenergia tasandil, kuid sellele lisaks on oluline ka võrgustikud, mis oleksid üksteisega seotud, kuid samas oleksid ka iseseisvad mina ei tahaks luua neid äh, võrgustikke, mis lisaksid meile uusi sõltuvusi, nagu näiteks sõltuvus äh, naftast või gaasist või välistest. seega peaksime me keskenduma Euroopa võrgustikele. niisiis, räägime sellest kõigepealt, ähm, ma tean, et äh, paljud teemad on tabud, näiteks Nabucco, kas meil on seda tegelikult vaja või ei ole, sellest räägitakse ka Austrias väga palju. kas äh, me peaksime kaasama rohkem taastuvenergiat? arutelude käigus on äh, puudutatud siin mitmeid erinevaid tahke, nagu näiteks taastuvenergia äh,, kuid me peaksime tegelema konkreetsete projektidega. peaksime keskenduma Euroopa ehm, teadusarengule, peaksime kasutama oma eh, aju potentsiaali. Austrias kasutatakse väga palju elektrienergiat, kuid ehm, Prantsusmaal tuleb elektrienergia tuumajaamadest me peame rääkima tuumaenergiast, sest Fukushima on äh, selleks äh, meile põhjust andnud. on küll õige see, et äh, arutelu peab keskenduma ka tuumaenergiale, sest kui me praegu seda ei tee, siis kümne aasta pärast me kaotame selle võimaluse. me peaksime keskenduma ekspertide arvamusele, mitte tuumajaamade operaatoritele. kui me praegu sellest ei räägi, siis, siis ähm, siis kui me praegu konkreetselt ei tegutse, siis see kõik jääbki ilusateks sõnadeks. räägitakse tõhusatest nutikatest äh, võrgustikest, mis ei ole sõltuvad välistest fossiilkütuste varudest. Äh, samuti ka tuuleenergiast äh, Neid äh, salvestatakse nõndanimetatud rohelistesse akudesse ning kasutatakse siis, kui vaja läheb praegusel hetkel meil töötatakse nõndanimetatud ökoseaduse äh, kallal ning ma arvan, et ka meie peaksime äh, seda siin Euroopa tasandil tegema. suur tänu nende kommentaaride eest, mis olid tõepoolest väga huvitavad ja härra Stanislavi, palun Poolast. suur tänu. daamid ja härrad, nii nagu meie Poolas asju näeme, siis võib öelda, et on vaja võtta mitmeid meetmeid selleks, et energiataristut parendada ka energiasildade loomine on seal osas, selles osas väga oluline. aga põhiline eesmärk on siiski energiatõhususe parendamine. ja miks on see meie prioriteet? sellepärast, et meile näib, et mitte ainult tarnekindlus äh, ei saa nii parandada, vaid me saame ka tegelikult äh, negatiivseid mõjusid keskkonnale vältida sellisel moel. kui me energiatõhusust suurendame, siis eh, primaarenergia nõudlus väheneb. Eh, samuti saame me vähendada ka fossiilsetest kütustest sõltuvust ning eh, taastuvaid energiaallikaid rohkem kasutada. ja see tähendab kokkuvõttes, et kui me energiat säästame, siis me ei pea nii palju tootma. seetõttu peame energiatõhususele kindlasti rohkem rõhku pöörama ja kasutama ka nii-öelda innovatiivseid meetmeid ja see on tähtis just Euroopa Liidu tasandi õigusloome vaatepunktist. samuti me peame rõhutama ka äh, regioonide ja liikmesriikide iseärasusi sellest äh, vaatepunktist lähtuvalt. ja me peame oma pikaajaliste visioonide seadmisel seda silmas pidama. härra Puusek just rääkis, et peaksime looma äh, ühtse strateegia. Kiie riikides on tähtis energiasildade loomine, on tähtis võrkude omavaheline sidustamine. näiteks on oluline energiasild Leeduga, mis meie jaoks on tähtis, samuti äh, Poola ja Saksamaa ühendamine äh, energiavõrkude kaudu. Need on siis kaks äh, sellist olulist projekti praegusel hetkel meie jaoks energianõudlus kasvab ja Põhja-Saksamaast energia tarnimine Poolasse on väga oluline meie jaoks. see, sellepärast, et äh, see aitab meie nõudlusele vastata, nii et energiasillad on meie jaoks tähtis teema. aga siinkohal on meil samuti vaja nutikaid võrgustikke sest kui me näiteks räägime kaugküttest, siis äh, nutikad võrgustikud on ju esimene võtmesõna, mis äh, kerkib, aga sellest veidike hiljem. niisiis, oluline on meie tööd tegelikult tänasel päeval optimeerida, see tähendab ka tegelikult rahvusvaheliste süsteemide sisseviimist. see tähendab põhimõtteliselt energiatarnet, kui meil on rahvusvahelised ühendusteed, siis energiatarnekindlus on väga tähtis. me peame tagama, et energia liigub mõlemas suunas, aitäh! suur tänu tõepoolest nende märkuste eest. järgmisena siis Euroopa Parlamendi liige Urtšev ja võib-olla peaks olema tegelikult Euroopa Parlamendi liikmeid sellel koosolekul siin rohkem, sellepärast et tundub, et liikmesriikide esindajaid on rohkem. suur tänu ja tere tulemast kõigile! tegemist on väga olulise teemaga, sest energia tarnekindlus on meie kodanike jaoks väga oluline ilmselt eeldate, et täna räägime siin tuumaenergiast rohkem, aga ei. räägime hoopis gaasist. kolleeg Austriast just ütles, et taastuvate energiaallikate abiga saab järk-järguliselt vähendada gaasitarneid üldisemalt, aga kahjuks näitavad kõik hinnangud ja prognoosid, mida olen mina vähemalt siiani lugenud, seda, et Äh, gaasivajadus tegelikult Euroopas suureneb ja selleks on mitmeid põhjuseid. ma ei taha siin detailidesse laskuda, aga üks nendest põhjustest on tõepoolest väga oluline ja see on siis järgnev. energiasüsteemid peavad olema tasakaalustatud ja ebastabiilsused selles valdkonnas on vaja tasandada äh, erinevate tarnevõimekustega tänasel päeval saab gaasitarnet suurendada ja vähendada täpselt nii, nagu nõudlus seda ette näeb. nii et meie tootmisvõimekused on seinast seina. aga kui me vaatame tuuma, eh, näiteks tuuleenergiat, siis meil selliseid võimalusi ei ole. see tähendab seda, et kui tuult ei ole, siis gaasi kasutatakse rohkem. mitmed liikmesriigid eh, tegelikult täna eh, tahavad tuumaenergia kasutamisest loobuda ja see tähendab seda, et jälle mingisugused võimekused kaovad ja me peame need asendama. seetõttu on gaasiturg endiselt Euroopas äh, võtmetähtsusega. ja meie küsimus loomulikult on, kuidas stabiilset gaasiturgu äh, tagada. tänasel päeval oleme me seotud nii Nord Streami kui South Streami torujuhtmete kaudu äh, Venemaaga ja tõepoolest, eh, lõunakoridor on meil eh, kasutusel. aga lõunakoridor on tegelikult väga väikese eh, võimekusega võrreldes sõltuvusega Venemaast, nii et meil on vaja tegelikult pikaajalisi tarnijaid. aga mõned tegevused käivad turuloogika vastu, kuidas on Euroopa Liidus võimalik sisse seada ühtset gaasiturgu äh, ja ma tahaksin tegelikult teie kõigi poole pöörduda. et rääkida energiaterminalidest. spotiturge tegelikult täna Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia ei eh, sisalda ja mitmed liikmesriikide strateegilised plaanid ka mitte. Äh, eriti just nendes liikmesriikides peaks see olema äh, dokumentides sees, kus spotiturgude potentsiaal on. ma leian, et me peame kindlasti hoidma pilku peal uutel, äh, uutel arengutel ja äh, terminalid on tegelikult tulevikuturu jaoks väga olulised, aitäh! suur tänu! Rumeenia parlamendi nimel äh, saab sõna härra Janku. suur aitäh! ma tahaksin äh, viidata siin mõningatele võtmeküsimustele. kõigepealt Äh, teostati uuring, see puudutas energia tarbimist, selle tulemused avaldati eelmisel nädalal ning selle uuringu järgi on meie ees kolm olulist väljakutset. tarnekindlus, sotsiaalne võrdsus ja kliimaküsimused. mis puudutab tarnekindlust siis äh, siinhulgas on loomulikult kõik need teemad, mida me oleme täna juba arutanud, äh, energiakoridorid, et äh, vesinikenergiat transportida ja nii edasi. ja kahjuks siinkohal Euroopa ei räägi mitte ühel häälel, kui me räägime Nabucco projektist, siis tegelikult need teemad on olnud laual juba kümme aastat. ja kõik need partnerid, kes selles projektis osalevad, on tegelikult ka kirjutanud alla South Streami projekti ja Rumeenia on tegelikult jäetud praegu isoleeritud seisu. kui me täna siin debateerime, siis tegelikult Hiina on samal ajal juba kaks kokkulepet sõl-, sõlminud, üks siis kas-, läbi Kaspia mere äh, gaasi tarnimiseks ja energiaallikate tarnimiseks täpselt samast regioonist äh, veelgi, me räägime siin veeldatud äh, maagaasist ja nii edasi, aga kõige suurem terminal, mis veeldatud gaasi tegelikult võimaldab tarnida, on sisse seatud äh, Lõuna-Koreasse ja Hiinasse ja see tegelikult äh, äh, tänasel päeval esindab nelja protsenti veeldatud gaasivarudest maailmas. niisiis me võime öelda tegelikult, et meie sõltuvus nendest allikatest viimasel aastal on, viimastel aastatel on kasvanud sellepärast et kakskümmend viis protsenti energiaallikatest on tegelikult täna veeldatud gaasiga asendatud. kui me räägime Fukushima katastroofist, siis see on tegelikult eh, maailma energiatarne küsimusi väga oluliselt eh, muutnud, sellepärast et Euroopa Liit plaanis sisse seada seitsekümmend kaks eh, tuumaenergiajaama me ei ole kindel, kas see oleks olnud küll võimalik, sellepärast et ehitamine on olnud väga aeglane viimastel aastatel, aga ma arvan, et meie tuumaenergiale äh, toetumine on olnud väga optimistlik ja energiaagentuur on tegelikult äh, oma uurimuse kohaselt äh, öelnud, et hüdrokarbonite tarbimine on tegelikult äh, ülemaailmses energiapaketis väga olulisel kohol, kohal. ilmselt ka selle energiaallika mm, tarbimine tulevikus üle seitsmekümne protsendi kasvab, nii et küsimus on, et kas meil peaks olema üks selge seisukoht ka selles valdkonnas kas meil oleks vaja ühtset maagaasiturgu? ma arvan, et meie ühtse turu loomine nelja aastaga on liiga optimistlik plaan. gaasi puhul on ilmselt see mm, võimatu, nafta puhul iseasi, võib-olla oleks see võimalik. Äh, tuues näide näite nüüd Rumeenia kohta, siis Rumeenia on tegelikult Euroopa Liidu perifeerias ja sõltub seetõttu ühest ainsast tarnijast, see tähendab siis Venemaast, mis tähendab, et meil ei ole tegelikult eraldiseisvat äh, maagaasiturgu, me sõltume täielikult äh, Venemaalt tulevast energiast ja see tähendab tegelikult, et ühtset turgu praegu meie vaatepunktist on võimatu saavutada. niisiis, me peame aru saama sellest, et et ettepanek, et liikmesriigid mm, peaksid võtma vastu ühised otsustused energia kohta, see on oluline. teiseks, meil on vaja olulisi projekte Euroopa Liidu tasandil ja kolmandaks on vaja ka leida rahastamisallikaid selleks, et iga-aastane rahastamine oleks nendeks projektideks tagatud. kui me kõike seda ei saavuta, siis me võime tegelikult siin rääkida üldistel teemadel iga, igavesti. ja, ja siin patriootlike loosungitega välja tu-, tulla. nii et ma tegelikult tahaksin väga kiita nende inimeste entusiasmi, kes on selle koosoleku korraldanud, sellepärast et me tegeleme siin Euroopa Liidu väga oluliste väljakutsetega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 Janku Šultes ja ähm, härra Aratski peaks siis äh, äh, kiiresti kokku võtma ja härra Šulski. suur aitäh, kallid kolleegid. tahame võrdsustada riski ja no Äh, räägime riski haldamisest, me räägime võrkudest, energiakoridoridest, kõigepealt äh, gaas. kõigepealt selles, mis puudutab energiatõhusust Austrias on, on üheksakümmend protsenti äh, looduslikust gaasist meie riigist läbi minemas. üheks, transport tekitab väga palju CO2 emissioone, viis tuhat tonni ei ole võib-olla teie jaoks palju kuid see tähendab sama palju energiat kulutaks, kulutatakse loodusliku gaasi transportimiseks kui ähm, raudteedel CO2 ähm, eest esitatav arve lisaks äh, sellele. niisiis, transpordi efektiivsus on oluline, seda dokumendis ei ole. me teame teisigi faktoreid tuleb parandada elektritootmise efektiivsust, aga ka tööstuses seda, kuid transport on kõige ebaefektiivsemaid valdkondi, kui me räägime gaasi kasutamise efektiivsusest, niisiis pidage meeles transporti. elektrivõrgud. tuumaenergia on meie jaoks Austrias väga oluline, mitte ainult kohvilaua küsimusena, vaid see on tõeliselt äh, kiireloomuline tähtis teema kodanikele kui me vaatame läbi meie äh, käivad äh, transiidivõrku, väga palju elektrit käib meie kaudu läbi, kust, kuidas see genereeritakse, kus see allikas on? see puudutab just nimelt tuumaenergia probleemi. probleem on selles, et mõnedele meeldib tuumaenergia, mõningatele mitte, aga see on fakt. seda tuleb aktsepteerida, inimesed peavad aktsepteerima lihtsalt uusi võrke ma arvan, et me peame tõsiselt mõtlema selle peale, kus peamised koridorid käima hakkavad, see on põhiline asi, millele mõelda, sest kui me täpselt sellest räägime, siis regionaalne aspekt on oluline. põhimõtteliselt püüame hoolitseda selle eest, et meil oleks korrektne regionaalne tarnekindlus olemas ka kriisiaegadel garanteeritud tarne on väga-väga tähtis, peame vaatama seda regionaalsel tasandil, võib-olla kaasama teisi allikaid, biomass, teised äh, taastuvad energiad äh,, hüdroenergia, me rääkisime sellest ka pumbatavatest veehoidlatest. väga paljud inimesed peavad sellele keskenduma tänu sellele, et need energiakoridorid äh, mida meie näeme, kahjustavad keskkonda, see ei ole tingimata aktsepteeritav. teine asi, kust see pärit on. väga palju raha läheb just nimelt äh, tarnivatesse riikidesse, päritoluriikidesse, nemad teenivad selle pealt. ja iga suur koridor, millest meie teame, see, siin peab kasutama võimalust äh, luua Euroopal lisaväärtust. see on see punkt, mida me peame vaatama, vaatama kogu tarneahela efektiivsust ning hoolitsema selle eest, et äh, kasu saavad äh, kõik, kes asjaomases riigis sellega seotud on. LNG veeldatud äh, looduslik gaas, meil on vaja ter-, selleks kohandatud terminale ja see on selgelt väga oluline variant. teine asi, mis puudutab looduslikku gaasi, peame meenutama, et enamik riike, kust me gaasi saame, ei ole demokraatlikud. võib-olla Venemaad võiks mingil moel defineerida demokraatliku riigina, aga nii või naa Euroopa äh, ei suurenda sellega maailma stabiilsust, vaid finantseerib süsteeme äh,. ja kui me vaatame selle režiimi tulevikku, siis ta finantseerib äh, režiime, mille toetamise üle ei saa kuidagi uhke olla kas see on tõesti stabiilne, kui me tarned saame sellistest riikidest? Nabucco küsimus, kui kaua see äh, Nabuccos kasvab alt voolab, meil on investorite äh, usaldus olematu tarnekindluse suhtes, vastasel korral oleksime teinud palju enamat palju varem. see on oluline teema, mida tasub kogu aeg tõstatada, me oleme seda teinud minevikus, aga päris vastust sellele me saanud veel ei ole. ehk tuleb aru saada, et on olemas täiesti reaalne oht, et Euroopa ühtsus on päris suur probleem. Äh, võrratuid projekte, mis tehakse, välja mõeldakse, sama asi käib Euroopa võrgu kohta. me satume sellest aeg-ajalt natuke liiga vaimustusse, aga kõige turvalisem energia on põhimõtteliselt see, mida me ei kasuta. ehk jälle energiatõhu-, tõhusus kasutada paremini seda, mis meil juba olemas on. teine küsimus, kui palju Euroopat? see on väga hea küsimus. kui vaatame praegu oma energiamajandust, gaas on siin kõige suuremas ohus, lõppude lõpuks pikaajalised tarnelepingud seovad tarne riistvara ja tegelikult vähendavad meie võimalusi otsida uusi tarneallikaid, nii et selles mõttes seadusandja peaks seda teemat küll põhjalikumalt uurima. ja teine asi. Euroopa algas söe ja aatomiühendusena ehk energia oli siis kõige alguseks, seda on ta ka täna. seetõttu on väga-väga tähtis, et Euroopa ühine teema oleks energia ja et seda otsustavalt ka edasi arendatakse, aitäh! suur aitäh, Andreas Kürk Euroopa Parlamendi nimel. Eh, eh, suur aitäh, eesistuja. ma kahju, et ma sain sõnavõtuvõimaluse vaid eh, alles nii hilja, küll aga võib, eh, võin nüüd lühidalt kommenteerida seda, millest on räägitud. paljud rahvusparlamentide liikmed kiidavad tuumaenergiat ja seda, millisest allikast eh, soovime energiat saada. on ilmselge, et tahame luua ühtset üle-euroopalist energiapoliitikat loomulikult võib olla erinevaid arvamusi selle suhtes, kui kaugele me sellega oleme jõudnud, kuid sellest hoolimata tuleb see panna äh, meie ühiseks eesmärgiks. usun, et üle-euroopaline energeetikapoliitika ei ole vaid sõnakõlks, kuid alati tekib küsimus ka selle suhtes, kuidas äh, seda põhimõtet kuidas subsidiaarsuse põhimõtet rakendatakse, kuivõrd on riigil sõnaõigust loomulikult on meil ühiseid eesmärke, mis seonduvad tulevikuga, aga teatud asjad tuleb siiski jätta riikide enda otsustada. mitte kõike ei ole võimalik lahendada üldisel ühtsel tasandil. mis puudutab aga energeetikaalast siseturgu, siis see on meie ühine projekt. tuleb realiseerida kolmas energeetikaalane pakett, äh, lisaks ühise infrastruktuuri loomisele, see on küll ilmselge. ja seetõttu arutame täna siin seda ka, äh, seda teemat, kuidas luua ja hallata energiakoridore. nii näiteks gaasi suhtes on olemas ka direktiiv, mille eesmärgiks on ühtlustada turge, kuid energiavalikud tuleb jätta siiski siseriikliku otsuse pädevusse, sest nii nagu mina seda näen, parimad otsused tehakse siiski riiklikul tasandil. riigid otsustavad ise, milliseid allikaid kasutada erinevates riikides on olukord ka täiesti erinev. saab teha, saab ja võib teha täiesti teistsuguseid valikuid. tuumaenergeetika on üks äh, aspekt, mida tuleb äh, otsustada riiklikul tasandil, nii et iga riik otsustab, kas ta lubab tuumaenergiat või ei. mida detailsema äh,, mis puudutab detailset arutelu, siis loomulikult arutatud on väga palju näiteks selle üle, mis toimus Fukushimas Jaapanis. me kõik nägime äh, pilte ajalehtedes ja Brüsseliski peame rääkima tuumaenergia turvalisuse, turvalisusest, aga mina olen täiesti veendunud selles, et me ei peaks kuidagi sekkuma sellesse arutelusse, äh, mida peetakse riiklikul tasandil. mida rutem me teeme otsuseid siis on võimalik, et liigselt kiirustades jõuame täiesti katastroofiliste tulemusteni. mulle väga meeldib lähimuspõhimõtet, on, mõte on väga hea, et eesistujamaa Ungari on suutnud tegutseda väga ruttu, aga muuski suhtes mulle väga meeldib see, et asju otsustatakse riiklikul tasandil, me tahame üle-euroopalikku energeetikapoliitikat, kuid kõigepealt tuleb selgeks teha, milliste asjade suhtes teeme otsuseid Euroopa tasandil, millistes asjade suhtes riiklikul tasandil? järgmisena Luksemburgi esindaja härra Obermarsch, palun. lugupeetud esi-, esimees, kallid kolleegid, kõigepealt tahaksin tõdeda, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kolmas telg, see, et energiaefektiivsust äh, parandatakse kahekümne protsendi võrra, tuleb võtta teemaks ka siin pole mõtet luua rohkem energiat ja siis seda äh, raisata. siin veel kaks seika, sest paljusid muid juba on mainitud varem. tahtsin viidata ühele teemale, millest veel ei ole räägitud. me rääkisime energiakoridoridest, kuid on, tuleb aru saada, et esimesed äh, koridorid on olemas madalmaad, Prantsusmaa ja Saksa on loonud ühise kana- äh,, koridori, nende riikide võrgud on ühendatud, nagu piire polekski. eesmärk on lihtne, eesmärgiks on hiljem tagada, et ähm, Põhjamere tuuleenergia äh, tootmine saaks sellega liituda. Luksemburg on väike riik, tema peab lihtsalt andma teada, et ta on valmis et tema üheteist megavatine elektrijaam toodab energiat ja see on valmis kasutama tuuleenergiat ning seda ka salvestama. see on ka suurte riikide jaoks mõtle, mõtlemise koht. kuidas siis Austria on leidnud lahendusi, Taani, Inglismaa, Norra Nemad on arutanud seda, kuidas äh, salvestada taastuvenergiast pärit elektrit, see ongi siseturu küsimus. tihti on öeldud, et pole kasulik sõltuda teistest riikidest, nagu näiteks Venemaast. või nafta ja gaasi suhtes Lähis-Ida riikidest. meil on teisigi variante, Desertec, seegi on üks võimalik äh, võimalus teha koostööd Aafrika riikidega. seal on islamimaailma kevad, Mare Nostrum on üks näide sellest, kuidas on võimalik üle Vahemere äh, korraldada koostööd äh, Sahara kõrbeni. ei tohi ära unustada, et kui päike paistab vaid kuus tundi päevas, siis sellest piisab energia tootmiseks kogu äh, ma-, maailmas. Magremari suunas on meil konkreetsed koostööprojektid ning seda on võimalik ka edasi arendada. suur aitäh! nüüd härra Volner Ungari parlamendist, palun! aitäh! viimastel aastatel on meile öeldud, et mõned liikmesmaad on venitanud energiakoridoride loomisega, teised on soodustanud regionaalset lähenemist, nagu härra Schulte just selgitas. ja sellised projektid on heaks võimaluseks parandada energiajulgeolekut Euroopa Liidus ning vähendada ka võib-olla energia hinda keskpikas perspektiivis, küll aga on siin teatud vastuolud kõigepealt, kui me mõtleme kriisi peale tagasi, siis näeme, et riigid pidevalt suurendasid energiaettevõtete maksustamist ja see lõi suure ebakindluse investeeringute suhtes energiasektoris, kahjustas selles äh, turu läbipaistvust. see tähendas ka seda, et suured investeeringud, mis on vajalikud taoliste energiakoridoride loomiseks. leiti, et need ei ole elujõulised ja selle tulemusena liiga tihti juhtus seda, et investeeringuid ei tehtudki, sest tunti, et asjaomased ettevõtted ei genereeri piisavalt kasumeid. kasumlikkus oli lihtsalt liiga madal, liiga aeglane niisiis võib-olla peaksime selle peale ehk mõtlema, võib-olla peaksime püüdma arendada välja mingisugust meetodit, mis võimaldaks riigil ja majandusel töötada käsikäes. võtan siin omast riigist ühe näite. siin me näeme, et koostöö, mille aluseks on ühtlustatud põhimõtted kus tuuakse kokku eksperdid, kapital ja ettevõtted ja meile tundus, et on võimalik sel moel lahendus leida. aga mida me nägime ja siin, see on viinud pingeteni riikide vähel, vahel, vahel, see on nimelt see, et mõnede riikide ekspordikapital ja meile on, öeldi, et see, need on dominantsed, nemad annavad kapitali, mis tähendab seda, et neil on võimalus peale suruda oma huvisid jääb faktiks, et kui kõik muu on võrdne, siis energiapõrgud, energiaettevõtted suudavad ühes riigis genereerida palju suuremat kasumit kui teise, teises riigis, nii et riigi reeglid mängivad siin väga-väga olulist rolli. me vajame suuremat läbipaistvust, kui asi puudutab hinnastruktuuri, hinnareegleid ja see on asi, mis tuleb ära teha Euroopa tasandil aitäh teile! tahaksin nüüd annada sõna Philip Lone'ile, et ta võtaks ähm, kokku meie arutelu. ja palume kasutada mikrofoni. Like to... ma ei tee kokkuvõtet, kuid tahaksin mõned ääremärkused esitada selle väga huvitava ja asjakohase äh, asjakohaste märkuste kohta, mida parlamentäärid siin esitanud on. konkreetsemalt, Euroopa energeetikapoliitika on kombinatsioon sellest, mida tehakse Euroopa tasandil ja mida tehakse riiklikul tasandil, üks peab teist täiendama. ning sõltumata sellest, milline on õiguslik olukord, kui tasub asja teha Euroopa tasandil, tuleb seda õigus, selle tegemist Euroopa tasandil õigustada Interconnections, vastastikused ühendused ei ole asi iseenesest, on mõistlik muuta turud konkurentsivõimelisemaks, äh, suurendada tarnekindlust erinevate riikide jaoks ja konkreetsete ettevõtete jaoks. seetõttu tahaksin siin seda vahet teha ja et selgitada, sõltuvus Euroopa Liidu turul tähendab sõltuvust õigusliku süsteemi kontekstis, kus kõik, kõikide omavaheline sõltuvus on tagatud Euroopa sõltuvus väljaspool Euroopast äh, tulenevatest allikatest on äärmiselt ebakindel, see on soin- so,, soine maa, sest me tegeleme erinevate õigussüsteemidega. Interkon-, äh, ühendused on äh, vajalikud ehitada Austria ja Itaalia vahel näiteks, sest see aitab ja on kasuks nii Itaalia tarbijatele kui Austria ja Saksa tarbijatele siin tuleb hoolitseda, et asja katakse Euroopa õigus, samasi käib energia salvestamise, äh, tuumaohutuse ja muu suhtes. miks tuumaohutus on nii oluline minu äh, voliniku jaoks ja teiste volinike jaoks? sest riigid, kellel pole äh, tuumaenergiat, neid paneb väga muretsema tuumaenergia mõju ja ka need, kellel on tuumajaamad, ka nemad tahavad, et turvastandardid oleksid kõige kõrgemad võimalikud ja seda me saame teha Euroopa tasandil, pingutades koos selle nimel. üks valdkond, kus me väga palju ära teha Euroopa tasandil ei saa, on need kohad, kus vastutame terrorismi vältimise eest, see on julgeoleku teema riiklikul tasandil ja me ei saa äh, tagada, et MI kuus kuut Bundeshandihti äh, saaks kontrollida Brüsselist. küll aga on teatud turva- ja ohutuse funktsioonid, mida saab rakendada ja sellekohaseid reegleid me võime Brüsselist suunata. ainsad parlamentäärid, kes on siinkohal ja kes on rõhutanud paljusid aspekte, mida komisjon arvesse peab võtma äh, ettepanekute koostamisel, aitäh!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 ma tahaksin alustada mm, rõhutades oma isiklikku seisukohta. esimest korda olen siin Euroopa Parlamendi ees ning äh, ma panin tähele, äh, kui oluline on see, et Euroopa Liit toimiks ning äh, on küsimusi, milles me oleme ühel meelel, kuid on ka vastuolusid ning me panime siin tähele, et mõningate sõnavõttude Äh, ajal väljendati erinevusi, erinevaid seisukohti ning temaatik, seda kogu teemat võib väga erinevalt käsitleda. mõistagi tahab Euroopa Liit, et oleks olemas tarnekindlus ning meil tuleb äh, koostada ühtne energiapoliitika seisukoht, see on kõige baas, sellel baasil äh, saab edasi ehitada ning me teame seda kõike väga hästi. mina väidan, et Äh, praeguse arutelu käigus äh, võis täheldada seda, et äh, praegused taristud on vaja ühendada, need peavad olema vastastikku seotud ning see on kõikide liikmesriikide huvides. väga palju rõhutati et va-, just vastastikusele seotusele ning just eriti gaasitarnete osas, gaasitorude osas on äärmiselt oluline, et selline vastastikune ühendus äh, oleks tagatud. näiteks äh, näib, et äh, Austria ei soovi tuua gaasi sisse, eh, vabandust, ei soovi mm, toota elektrit eh, aatomienergiaga. kuid on ka huvitavamaid eh, küsimusi, nagu näiteks seda, et on olemas võrkude ühendusi, gaasivõrkude ühendusi, selleks, et tagada ühtse turu tarnekindlus. väga paljud liikmesriigid esindajad rõhutasid just seda aspekti näiteks asjaolu, et äh, me ei peaks muutuma liiga üksteisest, äh, liiga sõltuvaks ning nagu minu Luksemburgi kolleeg äh, tõi väga huvitavalt siin välja, ta nimelt seletas, kui palju on Beneluxi maad panustanud antud teemasse ning ta selgitas meile ka seda, et kui kord juba on võrgustik tööle pandud, siis toimib see ka lausa justkui iseenesest. niisiis on väga oluline panna paika, mida me saame teha eri üksikutes liikmesriikides, eri sektorites, vaid Euroopa Liidus tervikuna. räägiti energiasõltuvusest, mis Euroopa Liidul hetkel on ning see viibki meid olukorrani, et Euroopa Liit ei oma head äh, nõupidamiste lähtekohta selleks, et üldse energiat soodsatel tingimustel äh, sisse osta. niisiis, äh, mis puutub tarnesse ning moodustesse, kuidas energiat toota, siis võib kogu küsimus muutuda äärmiselt politiseerituks see, mis praegu Põhja-Aafrikas toimub, näitab meile selgelt kätte, et äh, diktaatorid ei ole alati igavesed ning äh, praegusel hetkel on meil väga oluline äh, kontsentreeruda Euroopa Liidu välispoliitikale, sest mis puutub antud küsimust, välispoliitikat, siis see peab olema ähm, selgelt väljendatud lisaks sellele on äärmiselt oluline läbi viia stressiteste, mis pak-, mis juba volinik Oettinger välja on pakkunud, need stressitestid viiakse läbi iseseisvate sõltumatute ekspertide poolt, räägitakse siin tuumaelektrijaamade stressitestidest, see kuulub ka komisjoni pädevusse ning tuleb äh, panna paika ka ühtsed tingimused stressitesti, testide väljaviim-, äh, läbiviimiseks. see näitab meile, et äh, mis puutub energiajulgeolekut, ei saa, ei ole liikmesriigid omavahel konkurentsis. Nad peavad olema solidaarsed neil on väga palju ühiseid probleeme ning meie peame kasutama olukorda, et äh, moodustada äh, väga tõhusalt toimiv energiapoliitika. me ei tohiks ka ära unis-, unustada asjaolu, et äh, milline on tööstussektori seisukoht, millised on meie klientide nõudmised, ka see on väga oluline aspekt, juhul kui me hakkame regulatiivset raamistikku välja töötama samuti, mis puutub projektide läbiviimist, on veel vaja mõelda investorite huvidele. Nemad äh, tahavad kindlasti rõhutada asjaolule, et in-, investeeringud peavad raha sisse tooma. lisaks peame mõtlema ka äh, peredele, tarbijatele, selle energia kasutajatele. ning äh, kõik see peab toimuma ühtse turu huvides kõike eh, peab eh, hoolikalt uurima ning läbi mõtlema et seda teha, peame me jõudma tehniliste nõudmisteni, mis on harmoniseeritud. ning seetõttu ma ka tõin siin välja, et meil peab olema ühtne menetlus selleks, et anda välja eh, koridoridele lubasid väga oluline on see, mida teevad riiklikul tasandil seadusandlu-, andjad, kuidas nad kontrolli läbi viivad. ma olen täiesti kindel, et ähm, praegune arutelu on meie seisukohti lähendanud omavahel. seega tahaksin ma Äh, kõiki oma kolleege paluda, nii nagu ka minu kolleeg, äh, Saksa kolleeg ütles, et me peame riiklikel tasandil parlamentides läbi viima suuremat arutelu energiapoliitika üle meil peab olema riigiülene poliitika, mis vaataks kaugemale riiklikest huvidest. ma olen täiesti kindel, et Ungari saadikud lähevad oma tööga edasi oma riigis ning rõhutavad just piiriülest poliitikat ning selle olulisust. ma tahaksin teid tänada koostöö eest, tänan sellise ühisarutelu üle ning nüüd aga annan sõna äh, härra äh, esimees Reulile, kes räägib siis järgmisena ning juhatab sisse järgmise arutelu. daamid ja härrad, kui me heidame pilgu kellale, siis äh, see on tõeline šokk, me oleme ajast kõvasti maas. seetõttu tahaksin ma ette panna, et jätkame kohe arutelu teise osaga, ja jätame kohvipausi vahele, sest muidu on meil tõepoolest tõsine ajasurve ja kui te ei ole selle vastu, siis läheme kohe järgmise debati juurde edasi. täpselt samasugused reeglid kehtivad ka selle arutelu korral, mis tähendab, et igal kõnelejal on kolm minutit ja püüame siin segada liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi liikmete sõnavõtte keegi ei ole praegu sõna palunud, ma ei tea, kas see asja teeb lihtsamaks või raskemaks, aa ei, siiski näen, et, et keegi on sõna soovinud. ja kas proua Hertsog on kohal? jah, on küll. suurepärane, nii et kui te ei ole selle vastu, siis alustagem. Wenn Sie einverstanden sind, äh, gebe ich erst der Kollegin Herzog das Wort als Berichterstatterin. Ja niisiis, kui teil ei ole vastuväiteid, siis ma panen ette, et alut-, alustame Edith Herzogiga, raportööriga, siinkohal, nii et teil on sõna. suur aitäh, daamid ja härrad kuigi ma olen ise ungarlane, otsustasin rääkida inglise keeles sellepärast, et ma tahaksin näidata, et Euroopa Parlamendis ei ole meil, mitte ei lehvi siin siseriiklikud lipud, vaid äh, mina esindan sotsialistide fraktsiooni ja olen energiaküsimustega tegelenud mitmest küljest. ma pean tõepoolest äh, vabandama äh, et kell seitseteist kolmkümmend täpselt pean ma lahkuma, sellepärast et me räägime äh, kasutatud tuumkütuse raportist ja ma kahjuks ei saa teiega siin äh, kauem viibida, ainult poole kuueni, aga ma annan endast parima ja palun saage aru, et mul on see väga oluline ülesanne kõikide liikmesriikide jaoks kanda. millest ma siis räägin? väga tihti, kui meie räägime energiapoliitikast, siis me räägime energiaallikatest, me räägime transiitkanalitest, tehnoloogiatest ja nii edasi. et kokkuvõttes siis öeldes me räägime energiapoliitikast, mis äh, tegelikult kaasab kõike seda, mis eelmisel aru, arutelul siin räägiti, aga energiapoliitikast rääkides peame me kindlasti rääkima ka sellest teisest osast, mis tähendab siis seda, et kui energia jõuab tarbijani, sest see osa tegelikult on täpselt sama oluline kui allikad ja muud küsimused, mida me rääkisime. ja ma alustan sellest, et kui mina Euroopa Parlamenti tööle tulin seitse aastat tagasi, siis oli eh, väga suur üllatus paljude jaoks, et naine on huvitatud energiaküsimustest, sest energiavaldkonda peeti ikka rohkem meeste alaks ja tolleaegse volinikuga töötasin ma mm, mitmestki aspektist koos, me saime aru, et tegelikult ka naised on energiaküsimustes täiesti kodus, sellepärast et tegemist on valdkonnaga, mis on mm, väga oluline eurooplaste jaoks. kui me räägime Euroopa majandussektorites, siis tegelikult energia on Euroopa majapidamiste jaoks kõige olulisem majapidamiste eh, energiakasutus on, moodustab täna mm, e perede eelarvest kolmkümmend protsenti ja tegelikult äh, peale finantskriisi on see veelgi olulisem, sellepärast et kui me räägime eelarvetest, siis äh, tegelikult nii otseselt kui kaudselt äh, on ele elektrienergia ja muude energialiikide kulud perede jaoks kasvanud nii et väljakutseid on. kui te tahate Euroopa energia kontekstist mm, rohkem teada, siis me räägime kahekümnest protsendist energiasäästust ja tegelikult me räägime siin enamasti majapidamiste energiasäästust. energiasäästmisel on kaks olulist aspekti, potentsiaalne kakskümmend protsenti energiasäästu, kui me räägime sellest kogusäästust siis, siis nelikümmend protsenti sellest saab teha, kasutades nutikaid energiasüsteeme, digitaalsüsteeme, kui meil on parem info äh, edastamine, kui me saame andmetest äh, rohkem äh, kasu ja aru siis, siis kahekümnest protsendist säästust nelikümmend protsenti moodustavadki nutikad süsteemid ja ülejäänud osa on ehitussektor, ehitussektoris äh, on siis oluline muuta kaugkütte ja ahutussüsteeme ja ehitussektori äh, kulusid iseenesest. nii et need on siis need kaks valdkonda, kus me tahame Euroopa Liidu tasandil rohkem ette võtta. Euroopa Liidu tasandil saame me äh, vastu võtta direktiive, saame anda teatud kriteeriumid, meil on vaja kakskümmend protsenti energiasäästu aastaks kaks, tuhat kakskümmend aga neid protsente me ei saavuta, äh, kui keegi reegleid ei rakenda. nii et äh, rakendamine on tegelikult peamiselt VKE-de äh, ülesanne. ja küsimus kerkib siin, et kas meil on tegelikult väikeste ja keskmiste suurustega ettevõtete sektoris võimekus äh, selliseks säästuks? loomulikult teatud liikmesriikides on VKE-de oskused paremad, aga teatud riikides jälle mitte. E, eriti just võib-olla uutes liikmesriikides, nagu minu enda koduriik, on mm, VKE sektoril täna äh, ressursside nappus. me räägime siin tegelikult äh, süsinikudioksiidi emissioonide vähendamise mm, oskamatusest kui me ei tea, kuidas äh, võim-, äh, kättesaadavaid tehnoloogiaid kasutada, siis äh, mitte miski ei muutu. tihti räägime me ka sellest ja täna on seda ka juba öeldud, et see energia, mida me ei kasuta, on kõige odavam, aga kas tõesti see nii ka on? sest kui te arvutate täna kokku vajalikud investeeringud, mis on vaja teha, siis tegelikult me ei räägi ju odavast energiast, eriti just esimese kümne aasta jooksul sest sel ajal tavaliselt investeering ennast ära tasub. ja tõepoolest väga keeruline on energiatõhususe eesmärke täita, kuidas öelda väikeste ja keskmiste suurustega ettevõtetele ja majapidamistele, et jah, olgu, kui te praegu maksate rohkem, siis kümne aasta pärast on kasud käes. kas tõepoolest on meil siis piisavaid finantsinstrumente selleks, et seda protsessi käivitada. loomulikult teatud liikmesriikides seda saab teha, aga on ka liikmesriike, kus need kontseptsioonid on äh, täielikult alaarenenud. nii et Euroopa Parlamendis oleme me püüdnud Äh, teha koostööd liikmesriikide parlamentidega ning äh, me räägime üheskoos sellest, et äh, eesmärke täita ja ma loodan, et meil on arvamuste vahetamiseks veelgi rohkem tulevikus võimalusi ning et Euroopa Parlament energiatõhususe suunas liikumisel samme suudab ette võtta. kui me räägime siin nutikatest tehnoloogiatest, siis sellega seoses on õigusloojatel uus probleemide ringistik. sest kui me kasutame sõna nutikas, siis tegelikult on tööstuste vahel praegu öö, kokkupõrge. me räägime traditsioonilistest äh, se äh, sektoritest, mis on mm, siis tööstussektorid, nende innovatsioonikõverad on kõige aeglasemad, me räägime eelmisest põlvkonnast ja siis me räägime IT-sektorist. tegemist on kõige moodsama ja kiiremini liikuvama sektoriga maailmas, kui te räägite Äh, oma, mõtlete näiteks oma äh, mobiiltelefonidest, siis äh, tegelikult ja, ja seda, et te laete oma telefoni elektrienergiaga, siis need on tegelikult kahe erineva põlvkonna mm, avastused. niisiis on vaja kõiki neid asju kohandada omavahel Äh, toon teile näite, mis on tulevikus ilmselt väga akuutne. kui me räägime nutikatest süsteemidest ja kui te saate tegelikult kogu oma energiakandjate informatsiooni läbi mobiiltelefoni, see tähendab seda, et kogu teavitus toimub mobiiltelefoni teel, siis millist andmekaitseprogrammi on vaja rakendada äh, selleks, et neid andmeid ei saaks kuritarvitada? mis saab siis, kui kõik saavad tegelikult tuvastada, kas, kuidas te energiat tarbite, kui palju te tarbite ja millal te olete kodus, millal millal mitte, nii et andmekaitse tegelikult on IT-sektori eh, väga akuutne küsimus ja tulevikus ka energia tarbimise tarvis oluline. Eh, lõpuks tahaksin ma öelda, et energiasõltuvus ei tähenda ainult energiaallikatest sõltuvust see tähendab tegelikult ka finantsallikatest äh, sõltuvust, mis selle sektori jaoks on ette nähtud. me näeme täna väga äh, selgelt, et kitsaskoht just siin Euroopas asubki. sest me ei räägi energia puhul mitte ainult nutikatest energiasüsteemidest, energia säästmisest, vaid me põhimõtteliselt räägime tuhandest miljardist eurost, mida on vaja investeerida ja olgugi, et me oleme vastu võtnud teise energiapaketi ja kolmanda ja ükskõik milliseid äh, õigusakte, kakskümmend protsenti säästu aastaks kaks tuhat kakskümmend või uued äh, eesmärgid aastaks kaks tuhat viiskümmend ja nii edasi, ükskõik millistest eesmärkidest me räägime, siis investeeringud ei ole nendele ideedele järgi tulnud. ja me peame endale aru andma, et kui investeeringuid ei ole, ei saa me midagi muuta küsimus ei ole siin õigusloomes, sest paberid ei aita, kui rakendus ei tule taga, järele. ja see ongi tegelikult Euroopa õigusloojatele väga oluline väljakutse, et koos liikmesriikide otsustajatega äh, mitte ainult rääkida, vaid tegutseda sest ainult nii on võimalik tulemusteni jõuda, ainult see aitab majapidamisi kogu Euroopas Äh, lõpuks arvan ma, et oluline on öelda, Euroopa Liidul ei ole pädevust energia valdkonnas, see ei ole ühenduse poliitika äh, Lissaboni lepingu järgi. see tähend-, see tegelikult raskendab asju, sellepärast et me kasutame teist teisi ühendusi poliitikaraamistikke selleks, et asju muuta. see tähendab siseturureegleid, konkurentsipoliitikat, äh, keskkonnapoliitikat. see on põhimõtteliselt et me püüame läbi kaudsete meetodite oma energiapoliitika küsimusi lahendada. nii et liikmesriikide pädevuses on tegelikult täna vastavalt suveräänsuspõhimõttele otsustada neid küsimusi. nii et Euroopa ei saa eesmärke äh, täita, ükskõik kui ilusalt need ka kõlavad, kui liikmesriikide parlamendid sellesse ei panusta niisiis olen ma väga tänulik, et te tulite täna siia, ma loodan, et te naudite siin viibimist ja ma loodan, et meie Euroopa, kus me elame tulevikus, on majapidamiste jaoks hea ja on ka tööstuse jaoks hea, aitäh! suur tänu! härra Šošek räägib nüüd Ungari parlamendi nimel stratégiai fontosságú témához, és a záró szavaival szeretném ma tahaksin rääkida energiast, mis on meie jaoks strateegiline küsimus. alustaksin sellega äh,. alustaksin sealt, kus äh, Iidit praegu pooleli jättis oma jutu äh, tõepoolest, energia ei ole ühenduse poliitika valdkond praegu, mitmed inimesed on seda juba öelnud ja seal selles, et ta seda ei ole, on tõepoolest mitmed puudused. kui me räägime energiast, siis äh, ilmselt rohkem Euroopat selles valdkonnas oleks hea. kui me räägime gaasiturust, siis me saaksime äh, mitmeid hüvesid äh, just ühtsest gaasiturust. energiatõhususe küsimus. ma võib-olla regionaalsel tasandil ei ole siin eelkõnelejaga nõus. sest kui me räägime uutest liikmesriikidest ja energiatõhususest, siis tegelikult nad ei ole jõudnud isegi oma tõhususelt viiekümne protsendini, nii kaugele, kui vanad liikmesriigid täna on. energia tarbimine on kaks koma viis korda suurem nendes uutes liikmesriikides. ja see on tõepoolest palju, mitte ainult äh, uutele liikmesriikidele, vaid ka Euroopa Liidule tervikuna, seetõttu peaksime me küsima, kuidas äh, tänased tasakaalust lahutamatused tasakaalustada. ma tahaksin tänada äh, härra Puusekit, kes sellele viitas juba. ta rääkis ühendused tasandi toetusest, see tähendab seda, et meil on vaja rohkem teadus- ja arendustegevust äh, selles valdkonnas. me räägime äh, erinevatest alternatiivsetest energiaallikatest ja ja erinevate allikate potentsiaali ärakasutamisest, me peame seda rohkem uurima. ma arvan, et tegelikult on väga palju erinevaid võimalusi. me peame saama paremaks sõbraks tehnoloogiaga ning samuti leidma ka vajaliku rahastamise ja ilmselt me jõuaksime kaugele äh, nendes valdkondades, kui ühenduse tasandil oleks surve nende kasutamiseks. samuti on siin mainitud äh, äh, mitmel juhul, et konkurentsivõime peab säilima. konkurentsivõime saame me eh, tagada ainult pikaajaliselt, eh, see võtab ilmselt kaua aega ja me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et eh, konkurentsivõimelist turgu taguda, tagada. viitan jällegi siin president Puusekile ning tema ütlusele Jacques Delors'i kohta, kes tõstatas eurovõlakirjade küsimuse. see on ka meie turvalisuse küsimus kui Euroopa Liit otsustab anda välja võlakirju, siis saab ilmselt varustada Euroopa Liit finantsinstrumentidega ka neid energiaprojekte. sellisel kombel on finantseerimisküsimusi lihtsam lahendada. ma eeldan, et, et me ei ole nii edukad, kui liikmesriigid hakkaksid üksikult seda tegema niisiis äh, ma usun tugevasti äh, nutikatesse energiasüsteemidesse äh, mitmed asjatundjad ja professorid, keda ma Ungaris ka isiklikult tean, tegelikult tegelevad selle valdkonnaga, mitmeid pilootprojekte on käivitatud ja esimesed tulemused on ka juba olemas. niisiis, ma arvan, et need energiasüsteemid on tuleviku tarvis väga olulised ja meie jaoks on oluline kõikvõimalikud allikad läbi uurida. ning me saame ainult sellest kasu siis, kui me Euroopa tasandil ühiselt eh, neid eh, asju ajame, aitäh. järgmisena Ivan Stanislav, palun. E, zanim przejdę do tych inteligentnych sieci, ja chcę jeszcze... suur tänu enne kui ma hakkan rääkima nutikatest energiasüsteemidest, ma tahaksin rääkida äh, kaugküttest. Te rääkisite sellest, et kasutamata energia on kõige odavam. mina arvan, et see on tõsi. toon mõned näited ilmselt äh, on need süsteemid äh, miski, mida me ei pea kohe ühekorraga kasutusele võtma, me saame seda teha järk-järguliselt. ma räägin siin äh, kaugjahutusest. kui valitsus vahetus minu koduriigis, siis mitmed inimesed hakkasid rääkima rohkem soojustusest, kuidas teha oma elamuid sooja, soojakindlamaks ja tegelikult see vähendas äh, küttekulusid mitmekordselt, nii et see oli seda väärt, aga see oli üks lisavahemärkus siinkohal. Äh, tulen tagasi siis kütte juurde, mis tegelikult on regionaalne küsimus ja me oleme oma energiatootmises seda ka tervikuna näinud, et transport on oluline küsimus, kuidas energiat ühest kohast teise liigutada just eriti nendes riikides äh, kus on külmem kliima, näiteks Poola on väga külm, külmade talvedega riik, siis sõltub tegelikult äh, kaugküte meie tootmisvõimsusest ja selle äh, võimalused on tõepoolest äh, suured, kaugkütte kaudu me tarbime tegelikult palju rohkem energiat kui elektri tootmise kaudu kaugkütte vajadus küll vähenes viimastes, viimastel aastatel nelikümmend protsenti, eh, eriti just sellepärast, et me eh, viisime sisse nutikad eh, kaugküttesüsteemid aga nende süsteemide juhtimine, räägime siis siin nutikatest kaugküttesüsteemidest, on tegelikult oluline ka meie majanduse arengu tarvis ja Poolas on sellest juba selge kasuteger, tegur kasvanud. ja ma arvan, et see on väga märkimisväärne kasu. ja veel kord siis rääkides nutikatest energiasüsteemidest ja lahendustest, siis võib öelda, et äh, kaugkütte ühendamine üldistesse energiasüsteemidesse on väga oluline nii üldisena kui ka tegelikult regionaalsel tasandil. ma pean siin silmas seda, et Poolas on teatud kohtades kakskümmend kuni kolmkümmend tuhat inimest, kes tarbivadki ainult kaugkütet ja kaugjahutust. ent oleks mõistlik ilmselt see kaugküttesüsteem suuremasse jaotusvõrgu lülitada ja sellele me peaksime rohkem tähelepanu pöörama. niisiis ühenduslülid, tootmisvõimekused äh,, ja eh, just jaotusvõrk, mis võimaldab eh, pikaajalist eh, transporti, aitäh um,! Thank you very much and colleagues, I apologise that I haven't järgmine kõneleja. suur tänu äh, kolleegidele ja ma vabandan, et ma ei ole saanud äh, tegelikult sellel debatil osaleda terve pärastlõuna, sest olen viibinud teistel kohtumistel, aga energiadebatt äh, on tõepoolest väga tähtis äh, ma olen Euroopa Parlamendi raportöörina tegelikult äh, tegelenud ähm, avamere energiaallikatega. kas kõik kuulavad mind? hästi, see osa debatist äh, on tegelikult, äh, puudutab praegu nutikaid võimalusi nõudlusele vastata. nõudluse küsimusega tegelemine on väga tähtis, aga ka tarnekindlus üldisemalt on tähtis see tähendab seda, et me peame hajutama oma allikaid, see tähendab, et me peame toetama konkurentsi ning julgustama tarnekindlust. Äh, nii saame vastata oma suurtele väljakutsetele. Need arutelud, kus mina olen äh, osalenud, äh, on tavaliselt tõstatanud küsimuse, kuidas me pikaajaliselt neid projekte rahastame ja selleks, et muutusi ellu viia, on loomulikult vaja pikaajalisi projekte selleks, et energia tarnekindlust äh, suurendada. tavapäraselt äh, me küsime neid küsimusi sellisest perspektiivis, et kas meie Euroopas teeme tegelikult need asjad keerukamaks äh, meie finantseerimisvõimekuste jaoks, kuidas on võimalik ehitada silda oma unistuste ja oma reaalsuste vahel me tahame neid pikaajalisi investeeringuid, aga samal ajal on ka invest-, investoritel oma huvi, nad tahavad pikaajalisi projekte, millesse investeerida. ja kui me vaatame energiasektorit, siis me peame tegelikult silmas pidama ka selle, seda, kust kohast see raha tuleb, et neid projekte ehitada ning äh, me peame ka silmas pidama, et me oma õigusloomeprotsessidega ei seaks tegelikult tõkkeid investoritele, kes tahavad meie taristutesse mm, eh, investeerida ja neid taristuid on ju meil vaja selleks, et energiavajadusi hajutada. kui ma olen investeerijatega rääkinud, siis nemad on väljendanud muret eh, selle üle, et eh, õiguskeskkond on tegelikult ebastabiilne aga nende projektide tasuvusaeg on tõepoolest väga pikk ja nad tahavad kindlust. seetõttu on nii selles parlamendis siin kui ka tegelikult liikmesriikide parlamentides, kellel on erinevad vajadused, vaja luua väga stabiilne õigusbaas, nii stabiilne kui võimalik. loomulikult me elame ebakindlas maailmas, aga me peame niivõrd stabiilse baasi looma kui võimalik. selleks, et nii era- kui ka riigisektori investeeringud saaksid tulla meie energiataristusse. selleks, et meie öö, uued allikad ja, ja unistused selle kohta, et energiatõhusus suureneb Euroopas, saaksid teoks, aitäh! suur tänu, doktor Wittmann, palun, Austria parlamendi nimel. suur aitäh! ma äh, tuleksin tagasi äh, selle juurde, mida Poola kolleeg just ütles. Äh, kaugküte, selle näol saab tegelikult hoida mm, kokku väga palju energiat, ka ehitussektoris energiat saaks hoida kokku kuni seitsekümmend protsenti, nii et energiatõhusust peaks kindlasti liikmesriikide õigusaktides paremini reguleerida re,, reguleerima Äh, nii et äh, daamid ja härrad, austatud kolleegid, võib öelda, et me räägime siin äh, nafta tippkasutusest. meil on umbes seitsekümmend, kuuskümmend kuni seitsekümmend aastat veel aega, et leida naftale alternatiive. me räägime siin suurtest investeeringutest äh, uutesse energiaallikatesse, tõepoolest, naftavarud on napid, gaas, maagaasi kohta räägitakse sama asja, meil on vaja leida alternatiive. gaasi kasutatakse peamiselt äh, majapidamistest, äh, kaugkütet kasutatakse ilmselt tulevikus vähem, meil on vaja moodsamaid, tänapäevasemaid tehnoloogiaid rakendada Eh, ilmselt me saaksime eh, keskkütte eh, ja jahutussüsteemide mahakeeramisega säästa mitme, mitmeid kümneid miljardeid eurosid aastaks kaks tuhat kakskümmend. rahvusvaheline Energiaagentuur on juba öelnud, et et me tegelikult takistame oma äh, majanduse kasvu Euroopa Liidus ja töökohtade loomist, kui me ei vähenda oma energiasõltuvust. stressitestidest oli juba räägitud, jah, meil on neid vaja, aga ainult sellisel juhul, kui nende testide tulemused ei äh, räägi äh, tuumaenergia lobi gruppide kasuks, vaid tõepoolest meie majapidamiste tarvis me näeme, et Fukushima emissioonide maht on juba kahekümne viie protsendi liselt suurem kui äh, see, mida me Tšernobõli puhul nägime, nii et keskkonnasaaste on tõepoolest äh, kohutav. see on tõsine probleem. mitte kõigil ei ole võimalik katastroofi korral saata sõjaväge appi. meil on Euroopas sada nelikümmend kolm tuumaenergiajaama ja me peame tegelikult äh, rääkima äh, sellest et, et kümme protsenti äh, nende jaamade sulgemisest on ainult realistlik. kümme protsenti kogu globaalsest energiast toodavad tuumaenergiajaamad. nii et kas meil on mingisugune reaalne alternatiiv sellele energiale, või me peaksime investeerima rohkem taastuvatesse energiaallikatesse, täna investeerime me ainult nelikümmend miljardit ähm, eurot aastas sellesse valdkonda, kuidas me inimeste mõttemaailma muudame, kuidas me ähm, muudaksime taastuvad energiaallikad populaarsemaks. kui me räägime konkurentsist, siis konkurentsi tegelikult reaalselt ei eksisteeri, tegemist on alareguleeritud sektoriga, ähm, nii et taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri puhul täna me konkurentsivõimest rääkida ei saa. ainuke võimalus, kuidas tõelist konkurentsi saavutada, oleks äh, äh, subsiidiumid äh, riiklikest eelarvetest. ja seda ei peaks kindlasti mitte kasutama poliitilise tööriistana. samamoodi ei peaks Äh, kasutama energiast saavutatavat raha selleks, et eelarve auke lappida. kui me räägime siseliiklikest äh, poliitikatest, siis äh, radiatsiooni puhul me ju riigipiire siin ei tunne. me peame rääkima sellisest saastest, mida tuumajaamad toodavad, sest see on meie tuleviku jaoks oht, aitäh. Smart energy systems in the moment müssen wir aufpassen, sonst wenn wir das Fass jetzt aufmachen. nii, me räägime siin äh, nutikatest võrgustiteks, ärgem mingem teemast kõrvale, muidu me hakkamegi tuumaenergiast rääkima. see kõik võib viia lihtsalt poliitilise aruteluni ning äh, iga fraktsioon hakkab enda huvisid taga ajama. meie järgmine kõneleja on äh, kolleeg Janku Rumeeniast, palun. aitäh, esimees minu arvates on tegemist äärmiselt tähtsa teemaga ning ma tahaksin rõhutada mõningaid aspekte, mida ei ole siiamaani veel käsitletud. näiteks see, et äh, nutikas energia eeldab äh, seda, et meil on tehtud uurimus, me uurime, millised on meie energiavõrgustikud, kui palju nendest võrgustikest on elujõulised ning meil on vaja uut investeeringut uutesse tehnoloogiatesse ning siin on meie ees väga palju väljakutseid. esiteks energiakasutuse tarbimise kasv, rahvusvahelise energiaagentuuri sõnul kasvab energia tarbimine kaheksateistkümnest teravatist tunnis üle kahekümne teravatini ning selline tõus äh, toob endaga kaasa äh, uusi investeeringuid, mis on äh, äärmiselt suured ning kui Euroopa peaks Euroopa targamist, Euroopal peaks energiatarbimist suurendama selleks, et sellist lisaväljundit ära katta, siis oleks äh, vastaks see Brüsselist Pekingini, ähm, Pekingi vahemaaga ning see tooks kaasa sadu miljardeid äh, jalgpallistaadione, mis peaksid kõik olema kaetud päikesepaneelidega. meie peame mõtlema ka tarbija peale, kes peab oma energiatarbimist piirama meie esimene väljakutse on inimressursid. Euroopa Liidus on üks probleem ning selleks probleemiks on inimkonna vananemine. lisaks noored ei pühendu õppimisele, nad ei õpi tehnilisi aineid kõikides liikmesriikidest on sama, kõik liikmesriigi, riigid on samasuguse probleemi eest ning energia valdkonnas ei ole meil piisavalt spetsialiste. selles valdkonnas töötamiseks on vaja väga erilisi teadmisi ning nutikate võrgustike juures on meil, oleme sama probleemi ees, meil on vaja kvalifitseeritud tööjõudu me peame igal aastal asendama kakskümmend viis protsenti praegustest äh, võimsustest tehnoloogiates. me peame parendama võrgustikke selleks, et uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta ning äh, automatiseerida võrgustikke ning äh, teiseks nõrgaks kohaks on ka finantsid. siin toodi välja kaks näidet ning mina tahaksin rõhutada geotermilist äh, toidet. tegemist äh, on vii-, teemaga, mis on unustatud ära, eriti viimase kahekümne aasta jooksul äh, Kesk-Euroopas ning Lõuna-Euroopas. me oleme kohaliku turu kaotanud, geotermilise turu. meid on sunnitud sellest võrgust või sellest allikast loobuma ning ähm, kõik see vastavalt ähm, energeetikaspetsialistide sõnadele, kes on läbi viinud äh, uuringu, äh, tuleb meil teha vastavaid korrektiive, antud uurimus käsitles energiatõhusust äh, ning maailma, seda maailma tasandil. see, sellised investeeringud energiatõhususse peaks olema maailma tasandil esikohal kõige pare-, suurema prioriteediga. nelikümmend äh, protsenti Rumeenia energiakulust läheb ähm, hoonete küttele ning äh, see rõhub väga raskelt äh, perekondi ning, ähm, ning elanike rahakotti. seega peaks Euroopa Liit välja töötama teatavaid äh, ähm, meetodeid, meetmeid, kuidas tehnoloogiaid ähm, tõhusamaks muuta põhjast lõunasse ning läänest idasse peab toimuma äh, tehnoloogia siire ning see peab olema kõrgelt äh, arenenud. meil peab olema ühine nägemus, äh, liikmesriigid peavad omavahel suhtlema, just see tagab meile arengu energeetika valdkonnas seega meil oleks vaja, et riiklikul tasandil töötaksid teadlased ning meil on vaja, et me kontrolliksime, et kõik riiklikud parlamendid ka äh, uuriksid olukordi, peame reguleerima finants, äh, finantsvaldkonda selleks, et äh, energeetikasektorisse finantseerida samuti CO2-ga kauplemise turud tuleb kontrollida aitäh, äh, palun, sõna on Leedu esindajal Barakauskasel, aitäh. aitäh, esimees. kallid äh, kolleegid. Äh, tahaksin Whitmani Austria esindajaga arutellu astuda ning esiteks tahaksin äh, ma esile tuua ideed, et kui me räägime tuumaohutusest, siis peaksime me rääkima mitte ainult tuumajaamade haldamisest, vaid ka tuumajaamadest, mida parasjagu ehis, ehitatakse Euroopa Liidu piiride lähedale, Valgevene ja äh, Venemaa plaanivad ehitada kahte uut äh, tuuma, tuumaenergiajaama ning need asuvad väga lähedal äh, Leedu piirile. pärast Fukushima katastroofi oleme me saanud teadlikuks sellest, et tuumaenergia ei ole nii turvaline, kui meile on siiamaani räägitud viimastel aastakümnetel. õnnetuste võimalikkus tulevikus äh, Venemaal või ka Valgevenes võib viia selleni, et et saastatus jõuab ka Läänemereni ning see tooks kaasa ka tagajärgi nii äh, Rootsis kui ka Taanis ning ka teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. seega leian mina, et Euroopa Liidu vastavad ametiasutused peaksid äh, väga aktiivselt äh, jälgima praegust olukorda, sest Leedu ei saaks sellise tuumakatastroofiga ise hakkama, kui see peaks äh, juhtuma. samuti ei saaks Leedu tagada üksinda kogu Euroopa Liidu äh, ohutust. miks me sellest räägime, sest äh, nii sest ei Venemaa ega ka Valgevene ole eriti sellele ohutusele väga palju tähelepanu pööranud aitäh, nüüd on sõna härra Oodil. aitäh, esimees. räägime siin taristutest ning energiatarnest me siin Euroopa Liidus konkureerime teiste maadega maailmas. meie oleme riikide ühendus, siin konkureerime üksikute riikidega, Venemaaga, Indiaga, Hiinaga, meiega oleme riikide ühendus, seega meie peame omavahel kokkuleppele jõudma selleks, et mingi tulemuseni jõuda. energia on konkurentsi küsimus kogu kontinendil ning äh, ma tahaksin rääkida sellest, et siis, kui liberaliseeriti energiaturg, äh, siis ei ole enam olukord nii selge, me ei saa aru, kes on omanikud, kes on, kes, kus, millised on võrgustikud, siin räägitakse küll finantseeringutest, kuid ma, on tekkinud väga palju äh, küsimusi kes on võrkude omanik, keegi tegelikult ei saa enam täpselt sellest aru. kui äh, peaks üks äh, gaasitoru näiteks äh, plahvatama, siis kes peaks seda üldse vältima või kes vastutab selle ohutuse eest? meie kodanikud ei meie kodanikud näevad meis oma esindajaid ning meie peame tagama torude ja võrgustike turvalisuse. selle, see omaniku küsimus tuleb lahendada ning me peame andma kodanikele turvatunde, sest neil peab olema kindlus. seega me peame tegema koostööd operaatoritega selleks, et kõik juht, torujuht, torud ja, ja gaasijuhtmed oleksid liidetud ühtsesse võrgustikke. me peame garanteerima ka taskukohased hinnad ning mõtlema solidaarsusprintsiibile. kogu Euroopa Liit peab olema konkurentsivõimelisem, kodanikel peab olema suurem valikuvabadus, kõik Eh, kodanikud peavad saama teha parima valiku hinna ja kvaliteedi suhte alusel. seda kõike selleks, et eh, garanteerida kogu meie ühenduse edasimineku. see oli minu öö, eh, ettepanek, aitäh. eine letzte Wortmeldung Eh, aitäh, viimane sõnavõtt. härra Joh-, äh, Johan Hell, lugupeetud esimees täna pärastlõuna keskel keskendusime kahele põhilisele teemale, kõigepealt energia, energiatarnekindlus. kui ma võiksin kokku võtta selle, mis on varem siin öeldud me tahame tagada kindlad energiaallikad tulevikus ja peame tegelema kogu energeetika küsimusega Euroopa Liidus. teine punkt, mida tahaksin puudutada, on kogu teadusuuringute teema. taastuvad energiaallikad. täna hommikul öeldi meile et on võimalik hoida kokku väga palju energiat selleks, et eh, kui investeerime kaasaegsetesse kütte- ja jahutussüsteemidesse. loomulikult teadusarengute põhiline pluss on leida energia kokkuhoidmise võimalusi ma püüan siin väljenduda, väljendada seda, et me peaks rääkima energia kokkuhoiust mitte äh, energiaseadmete abil, kus on stopp ja stand-by režiimid. Austrias näiteks on välja arvutatud, et kogu äh, terve elektrijaama Donau ääres võiks välja süli- äh,, välja lülitada, kui inimesed oma seadmeid regulaarselt välja lülitaks ja minu arvates on Euroopa Liidul oluline roll siin, kui me uute, kui me räägime taoliste uute tehnoloogiate väljaarendamisest, me tõesti peaksime kasutama energiat palju kokkuhoidlikumalt tulevikus, aitäh. niisiis, proua Hertsog, veel kord, kolleegid, ma pean mõningaid teemasid tõstatama, enne kui te lõpetate konverentsi, aga ma tõesti pean läbirääkimistele minema, et neid juhtida, niisiis paar asja nagu viimane kõneleja ütles, on tohutud reservid teadus- ja arendustöös, seetõttu Euroopa Liidu tasandil otsustasime strateegilise energeetika arenguplaani ära, aga selleks vajatakse finantsressursse. kui me kiitsime heaks paika pandud plaani, siis raportöör oli Jerzy Buzek, tol ajal ei olnud ta mitte Euroopa Parlamendi president, vaid ITRE eh, liige ja mina olin tema variraportöör, siis eeldatav äh, kulu Z-plaanile oli kümme miljonit eurot. Euroopa Parlament ütles tol ajal, Euroopa Parlament, Euroopa Liit peab andma neli miljonit, sellest kui te vaatate tänaseid kulusid, siis seesama teadusuuringu projekt äh, nõuab kaheksateist miljonit hind on kasvanud, kuid alustada me pole veel suutnud, aga seda tuleb ära teha, nii et meil ei ole paremat viisi. me peame panema ähm, äh, seti plaani, raha strategic energy technology plaani. kaks asja, mida ma tahaksin mainida, meie ühine eesmärk kaotada ära regulatiivsed tõkked nii Euroopa Liidu tasandil kui Euroopa äh, liikmesmaade tasandil ja siia tahaksin lisada kolmanda, kohalikul tasandil, nimelt lubade andmise teema, mis on osa investeerimise projektist ja tihti osutub see väga tõsiseks takistuseks. härra Joosa mainis eurobonde eh, ja ülemineku teksti, on väga-väga oluline, et Euroopa Parlament väga pooldas eurobondide teksti selleks just, et tekitada täiendavaid finantsressursse lisaks sellele, mis meil olemas on, sest liikmesmaad ei ole kindlasti partnerid kes annaksid rohkem raha veel Euroopa Liidule, Euroopa eelarve on seetõttu piiratud ja lõpuks rahandusministrid igas üksikus riigis on väga kriitilised ja ma ei tea, kõik peavad mõtlema oma peaga, kas teie rahandusministri äh, Eh, esimeses priori-, eh, kümne esimese prioriteedi eh, sekka ei peaks kuuluma investeeringud energia kokkuhoidu. vähemalt nad peaksid seda olema. ma tahan välja tuua ühte, ühe asja, mis on oluline, kui me tahame Smarti muuta. see oli väga oluline ka selle äh, parlamendi jaoks. nii äh,, niisiis nutikas mõõtmine. nutikas mõõtmine on see, mis võimaldab kokku hoida, see on vaid üks projektidest elektrimõõdikud, veemõõdikud tuleb viia majapidamise kõige pimedamast nurgast kõige nähtavamasse kohta, see on see koht, kus teda kasutada saab. niisiis, need peavad olema kenad digitaalsed äh, pleierid, kus on võimalik näha, kui palju raha praegu energiale kulub. enamik äh, inimesi ei ole huvitatud, kui mitu kilovatt-tundi praegu kulub, aga ma tahan näha, ma kulutan üks euro tunnis energiale praegu ja see on üks kõige parimaid võimalusi kokkuhoidu saavutada. me ütleme siin, et järgmise kümne aasta jooksul peame saavutama selle, et targad mõõdikud äh, viiakse majapidamistesse, sest see on parim viis hoida kokku energiat ning suurendada inimeste teadlikkust. tahan lõpetada sellega, millega alustasin. peame organiseerima taolisi konverentse rohkem, see oli tegelikult esimene, aga tõenäoliselt peame jätkama selleks, et teada saada, milline oleks parim viis kuidas Euroopa seadusandja võiks kokku saada äh, riikliku äh, seadusandjaga selleks, et saavutada ühiseid eesmärke ja muuta meie elu koos paremaks. suur aitäh teile selle eest! Ähm, äh, aitäh! ja nüüd tahaksin sõna anda härra Kovatšile. nii, siis eesistujal on võimalik see vestlusvoor kokku võtta. suur aitäh!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 eesistujamaana tahaksin rääkida eesistujamaa keeles. mul on väga hea meel, et oli võimalus täna siin teiega kokku saada. võin teile kinnitada, et viimastel aastatel oleme rääkinud hästi palju nii äh, tänase teema poliitilistest kui tehnilistest äh, tagajärgedest loomulikult on meie kohustused pikemad kui üks eesistumisaeg ning jätkuvalt keskendume nendele teemadele, millest rääkisime täna pärastlõunal. räägime asjaomaste ministeeriumitega. on aga üks küsimus, millest tahaksin, millele tahaksin põhjalikumalt peatuda. nimelt see küsimus. kas plaanitud infrastruktuuri laiendused on ikka vajalikud? eesistujamaa usub, et infrastruktuuri edasiarendamine on vajalik, kuivõrd Euroopa Liit sõltub välistest energiaallikatest ja see sõltuvus on juba murettekitavalt suur. energiat tuleb transportida ühest piirkonnast teise ja kui me seda suudame teha, siis see võimaldab meil seda probleemi ka leevendada teine täiendav eelik, eelis võib olla energia kokkuhoid ja energia kasutamise tõhusus. mis puudutab infrastruktuuri arendamist, arvame meie, et on vaja ka ühist finantseerimist. see on saanud selgeks programmides, kus esialgne töö tehti majanduslikel alustel, kuid finantseerimine sellele, nendele ei olnud tagatud. midagi tuleb siin ette võtta. ja nende projektide puhul on oluline, et Euroopa Liit lahendaks need prioriteedid ära. teises osas toodi välja terve hulk olulisi teemasid usun, et oleme kõik nõus, et kõige odavam energia on see energia, mida me ei kasuta. aga kui asi puudutab elektrit, siis võrgu stabiilsus on ülioluline. kuna see mõjutab otsuselt, otseselt varustuskindlust. võrgu stabiilsust on võimalik parandada kui lõpptarbijad. muudavad oma tarbimise mõõdukamaks ja kui vähegi võimalik, äh, söödavad nad energiavõrku tagasi. teiste sõnadega, see oleks võiduolukord mõlemale osapoolele, see aga nõuab tarku nutikaid liideseid. nutikaid mõõdikuid äh, tuleb kasutama hakata palju laialdasemalt. võib eeldada ka eeliseid, kui hakkame kasutama nutikaid võrke. see on teema, mida spetsialistid on põhjalikult arutanud. targad võrgud võimaldab äh, sekkumist otseselt teenusepakkujate poolt, see aitab muuta tarbimisharjumusi ning soov-, soodustab ka taastuvate energia, taastuvate energiaallikate integreerimist äh, olemasolevatesse võrkudesse. küll aga täna sellel teemal ei peatutud. kuigi me oleme asja peale mõelnud, millal suudame jõuda elektrilise mobiilsuseni ja millist mõju avaldab see energia tarbimise struktuurile sajandi lõpupoole. peaksin lisama ka seda, et energia, et elektri ja energiavõrgud on Euroopa Liidus tihedalt omavahel läbi põimunud. otsused, mida tehakse ühes riigis, mõjutavad automaatselt naaberriike ja nende turgusid. samuti tarbijaid ja kliente naaberriikides niisiis kokkuvõttes otsused, mida teevad üksikriigid, mõjutavad selgelt kogu Euroopa Liidu konkurentsivõimet. paljud kõnelejad viitasid tuumaenergiale, potentsiaalsetele probleemidele eh, jäätmetega. ollakse väga tõrksad mitmes liikmesmaas e, ja üldsus on väga tuumaenergia vastu. meie usume, et püüa, peame püüdma jõuda konsensusele, kokkuleppele, enne kui me tuumaenergiaga edasi liigume. see on ainus viis, kuidas me saame tuumaenergiat edasi arendada ja parandada seeläbi Euroopa Liidu konkurentsivõimet. sellega on minu sõnavõtt lõppenud, aitäh. aitäh, härra Kovatš. omalt poolt tahan samuti tänada härra Kovatšit ja kõiki kohalolijaid tänaste huvitavate sõnavõttude eest. käsitlesime väga mitmekesiselt energeetika küsimust ja nüüd lõpuks võiksin kasutada veel tõdeda, et meil on ühiseid kokkupuutepunkte oma tegevuses, me tahame, et energeetikasüsteemid omavahel kuk-, äh, nende omavaheline äh, ühendamine oleks võimalik ja me tahaksime koos olla kindlad ka selles, et sõltuvus väheneks ja just konkurentsivõime jaoks me peame ühendama oma võrke üksteisega. olen minagi nende seas, kes soovivad vähendada sõl-, e-, energiaalast sõltuvust ning meie arvates on hästi oluline, et omavahelised ühendused oleksid olemas, vastasel korral me selles valdkonnas edasi ei jõua. ja kui meie oleme ühel meelel, siis on ka selle arutelu võima- äh,, lõpuks võimalik tõdeda, et me kõik leiame, et ühenduste kindlamaks muutmiseks siis, kui see vähegi võimalik on ja kui ühenduste tegemine on võimalik, me peaksime saama kasutada ühenduse finantseerimist. nii, et oleks võimalik vähendada meie sõltuvust kolmandatest riikidest ja tõenäoliselt tõesti, energiaimporti tõenäoliselt vajame alati, kuid eesmärgiks on vähendada väljastpoolt tuleva energia osa tervikust, oleks äärmiselt vastutustundetu jätta kasutamata neid võimalusi, mis meil kasutada on. Need alternatiivid võivad tarnida energiat igale poole Euroopasse. oli eriti meeldiv arutada koos rahvusparlamentide ja ka Euroopa Parlamentide liikmetega. kui me mõtleme näiteks taastuvaid energiaallikaid, nende osa, siis seda tuleks suurendada ning energiakooslusse kin- äh,, selle tagamine on samuti hästi-hästi oluline. ja loomulikult on tuumaenergia suure tähtsusega valdkond siin tuleb pidada omaette arutelu, arvestades Fukushima katastroofi ja selle järelmõjusid. peame põhi, eh, põhjalikult läbi mõtlema, mis seal toimub ja liikmesmaades käib arutelu lisaks sellele ka bioenergeetika üle, tuuleenergeetika üle ja nii edasi. ja kui langetatakse metsi energiataimede kasvatamiseks, siis see on problemaatiline. ehk asi on mitmekesine, problemaatiline ja me peame arvesse võtma erinevate liikmesmaade eelised ning tegutsema nii, et Euroopa Liit väljuks sellest lahingust võitjana. on kahju, et üsna vastuolulisi ideid tuuakse välja korduvalt, minu, mul on kahju sellest sellepärast, et me oleksime rohkem saanud aega eraldada äh, tarkade võrkude üle arutlemiseks. Euroopa Liidus on terve hulk liikmesmaid, kus sisetarbimine ei ole vastavuses energiatõhususe kriteeriumitele, äh, kriteeriumitega. ning peaksime jõudma üldise energia kokkuhoiuni. see hoiab kõvasti kulusid kokku ning oleks kasuks kõigile. targad mõõdikud, nendestki räägiti Neid tuleks võtta kasutusele mitte ainult riiklikul tasandil, vaid lausa ka üle-euroopalisel tasandil. sellest arutelust võib teha mitmeid järeldusi, loodetavasti järgmised eesistujamaad äh, äh, arendavad neid ideid edasi. omalt poolt tahaksin nüüd tõesti tänada. ja anda sõna Anders Gürk, Euroopa Parlamendi esindaja. suur aitäh! on raske teha kokkuvõtteid enam kui kolm tundi vest-, äh, väldanud arutelust. teisest küljest võib öelda, et olen täiesti veendunud selles, et teema on kõike muu kui lihtne. ma tõenäoliselt ei ole väga populaarne inimene, aga kui, kuivõrd olen poliitik, siis on oluline öelda välja, kuidasmoodi asjad välja näevad. ma ei tahagi kokkuvõtet teha, ma tahan kõigepealt tänada kõikide rahvusparlamentide esindajaid, kes täna siin kohal olid. olen veendunud, et teil on väga palju tööd veel teha ning usun, et selle, see koosolek oli samavõrd kasulik rahvusparlamentide esindajatele kui Euroopa Parlamendi esi, esindajatele. eriti tahan tänada kõiki neid, kes on püsinud siin kohal kuni koosoleku lõpuni. tänan väga ja väga Ungari äh, rahvuskogu liikmeid, kes on tulnud kohale, kui majanduskriis Äh, neid räsib, samavõrd äh, võime rääkida sellega seoses ka energiaküsimustest. energia on tänasel päeval üks kõige strateegilisematest küsimustest. kuulsime ka seda, et Ungari eesistujamaana on võtnud energiaküsimused äh, ja pannud nad väga tähtsaks prioriteediks oma programmis. ja tänu sellele kor-, korraldasimegi selle koosoleku, kus osalesid nii paljud osapooled. täna tundub, iseenesestmõistetav, et mingisugune äh, seik võetakse vastu ähm avameelne äh, arutelu on kasulik kõigile, kogu küsimus oli, äh, kogu koosolek oli pühendatud vaid ühele küsimusele, energeetikale ja see on meie ajaloos üsna unikaalne. Euroopa Liit laienes, siis sai minu arust Euroopa Parlamendi liige tollal ning ITRE polnud eriti populaarne komisjon. ta ei olnud sugugi ähm, tähelepanu all. ja ma ei kavatsegi siin üldse keerutada, aga viimase paari aasta jooksul ühine Euroopa energiastrateegia on pisitasa Äh, välja kujunenud ja seda, sel-, seda mainiti pärastlõunal päris mitu korda. tema peamiseks eesmärgiks on tagada tarnekindlus, äh, läbipaistvus ja hindade mõistlikkus, nagu ma ütlesin. tollal ei olnud tegemist eriti seksika teemaga. kuid viimase aja sündmused on olukorda muutnud naftahindade järsud kõikumised, finantsturgude kokkukukkumine, kui mainida siin vaid kahte. selle eeliseks on see, et energiasektor tuli välja väga äh, tõhusate ettepanekutega meil õnnestus koostada Euroopa energiastrateegia, õiguslikud instrumendid, Euroopa Energiaagentuur on loodud. niisiis, on saavutatud olulist edasiminekut ühise energiaturu loomise vallas. küsimus oli selles, kas me võime loorberitele puht, puhkama jääda? ilmselgelt mitte ja seega sai ka tänasel pärastlõunal väga selgeks. me oleme paika pannud strateegia, meile on direktiivid, mis seda toetavad. nüüd aga on vajalik rakendus R, rakendamine riiklikul tasandil ja ka praktilisel tasandil me kõik peame aru saama sellest, et Euroopa Parlament ei saa selle kõigega üksinda hakkama saada. viimaste aastate jooksul koos härra Roili ja teiste ITRE liikmetega oleme selgelt andnud oma panuse energeetikaalasesse debatti Euroopa tasandil. nüüd aga jõuame rakendusfaasi. peame andma teatepulga üle riik riikide valitsustele ja parlamentidele ja sellepärast on tänane konverents nii oluline. kuivõrd äh, ra, äh, riiklike parlamentääride kohalolek annab neile võimaluse panustada meie ühisesse ettevõtmisse, nii et minu, minu poolt isiklikult teeksin ma kõige olulisema järeldusena äh,, järelduse sellise pära-, tänasel pärastlõunal on teie meelekindlus saanud väga-väga selgeks. nagu ütlesin, peame nüüd keskenduma rakendamisele. siin tahaksin puudutada kolmandat energiapaketti. jah, teha on väga palju. aga ükskõik kui hea on seadusandlus, ise sellest üksinda ei piida. meil on vaja torujuhtmeid ja infrastruktuuri. ja ma arvan, et tähelepanu mille oleme pööranud täna infrastruktuurile, illustreerib seda. meil on vaja nii sisemist kui välimist infrastruktuuri ning infrastruktuuri võrkude ja tarkade võrkude kvaliteet peabki igal juhul saama tagatud. niisiis, võib-olla võtaksin kokku oma peamised järeldused sellest koosolekust. mis puudutab taristust, energiakoridore siis on täna siin saanud selgeks, et liikmesmaade vaheline olukord on väga-väga erinev, kui me räägime diversifitseerimisest, mitmekesistamisest gaasiallikate koostis erinevates riikides on väga-väga erinev. Äh, Balti riigid äh, sõltuvad suuresti ja väga-väga suurel määral ainult ühest ainsast allikast. Kesk-Euroopa riigid sõltuvad kaheksakümne protsendi ulatuses samast allikast, Venemaast, samal ajal meie Itaalia kolleegid on väga olulisel määral panustanud sellesse debatti Itaalia sõltub suuresti Põhja-Aafrikast ehk Itaalia jaoks Vene gaasile ligipääsemine oleks äh, mitmekesistamise võimalus, kui me räägime oma gaasiallikate mitmekesistamisest. ei tähenda see seda, et peame keskenduma vaid ühele või teisele allikale. oluline on mitmekesistada allikate valikut ehk võiksin tuua siit, äh, siin paar meelevaldset näidet mitmekesistamise kohta. kõigepealt esimesena pean loomulikult mainima Nabucot. isiklikult olen veendunud, et Nabucco on väga kasulik äh, Euroopa Liidu energiakoridor. Äh, ma ei ole nõus härra Vorovskiga selles, mis ta ütles. minu arvates on see parem lahendus kui South Stream tõenäoliselt oleks muidugi parim ehitada välja mõlemad torujuhtmed, kuid ma arvan, et peame rohkem keskenduma allikate mitmekesistamisele, äh, mitte ainult äh, tegeleda tarnemarsruutidega. Äh, sama asi käib Kesk-Euroopaga. loomulikult oleks mei-, meie jaoks eelistatav saada looduslikku gaasi ja Kaspia piirkonnast, mitte ainult Venemaalt kui me räägime mitmekesistamisest, siis eh, eh, vedelgaasiterminalid mängivad samuti olulist rolli. sellest on räägitud väga palju. see aitaks meil tekitada tasakaalu pakkumise ja nõudluse vahel. kui kord saab väline infrastruktuur paika ja tööle, ei ole meie töö veel siiski lõppenud siis vajame ühtset lähenemist äh, selles, kuidas nende riikidega suhelda. võib tunduda iseenesestmõistetav, kuid Euroopa Liit on väga suur turg, viissada viiskümmend miljonit inimest. ja see annab loomulikult meile päris olulise mõjujõu maailmaturul. Poola kohta näiteks see on äh, näiteks tugevdanud Poola positsiooni suurte gaasilepingute sõlmimisel. ilmselgelt on Euroopa Liidul väga palju võita, kui läheneme ühtse rusikana läbirääkimistele. ma väga tervitan seda, et eesistujamaana keskendub Poola just nimelt sellele teemale, keskendudes ka solidaarsusele liikmesmaade vahel see on eluliselt tähtis teema. mis puudutab sisemist infrastruktuuri, siis mitmed inimesed viitasid sellele ja täiesti õigesti rõhutasid, et vajame paindlikku siseriiklikku võrku, mitte vaid koridore välisriikidega. peame tagama selle, et meil on ühendused igal pool Euroopa Liidus, läänes, idas, lõunas ja Kesk-Euroopas. olen nõus, et meil on vaja mitmetahulist lähenemist. hakatuseks peame ära, äh, kasutama ära olemasolevaid marsruute ja kui see on tehtud, võime püüda parandada tõhusust, kasutades olemasolevaid mahte. see võib tähendada, et me peame ehitama uut infrastruktuuri, mis annaks meile suuremat kokkuhoidu. teine faas on vältimatu, et äh, tuleksid uued investeeringud uute võrkude ehitamiseks. oleme kuulnud mitmeid häid näiteid koostööst äh, Võšegradi riikidega näiteks, võrratu näide ja see võimaldas sellel piirkonnal oluliselt vähendada oma energeetilist sõltuvust. meil ei ole vaja vaid äh, uusi võrke ja tugevat õigusraamistikku, vajame ka tõhusat turgu, toimivat turgu ja sellega annan sõna härra Oratšile. Aratskile, me ei ole siseturul konkurendid. aga peame töötama koos ning näitame üles solidaarsust minu arvates on toimunud oluline läbimurre selles mõttes, et neljanda veebruari koosolekul oli nõukogu nõus jõudma äh, ühisturuga valmis aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat neliteist ning kaotame ära energiasaared aastaks kaks tuhat viisteist. loomulikult selle eesmärgi saavutamisel on mitmeid takistusi, kõik see, mis puudutab siseturgu, sisemist infrastruktuuri, ma tahaksin siin kahte asja ära mainida. kõigepealt lubade ja kinnituste süsteem, see on üks põhilisi takistusi tänasel päeval on protseduurid pikad ja keerulised. ning paljudel juhtudel läheb rohkem kui kümme aastat selleks, et saada luba piiriüleste projektide jaoks. see on kahekümne esimesel sajandil täiesti võtu, kogu seda protsessi tuleb kiirendada. ja kui vähegi võimalik, tuleks äh, luua vaid üks kontaktpunkt, mis võimaldab ära lahendada paralleelstruktuuridega toimetulemise, toimetulemise. teine teema, rahapuudus Euroopa Komisjoni hinnangul on aastal kaks tuhat kakskümmend vaja rohkem kui kakssada kakskümmend miljardit eurot selleks, et laiendada Euroopa energiavõrke. Euroopa Parlamendis hakkasime juba asjaomaseid andmeid koguma. ning on vaja väga suuri investeeringuid näiteks selleks, et Nabucco ükskord tööle saaks mina arvan, et oleme juba hiljaks jäänud äh, vajaliku raha kokkuajamisega. ning on selge, et tuleb julgustada investeeringuid erasektorist. Euroopa Liit aga ei saa lihtsalt käed rüpes pealt vaadata, ka komisjon peab oma panuse andma finantseerimisesse ning me peame paika panema oma selged prioriteedid. ma olen nõus, et viissada prioriteeti tähendab seda, et tegelikult pole ühtegi prioriteeti. praegusel hetkel on meil prioriteete liiga palju. ja see võib olla oluline juhtpõhimõte, kui me räägime erinevate projekteeride finantseerimisest. on räägitud sellest, et kui võrk ühe korra valmis saab, siis hoolimata erinevatest tõkestu-, tõketest võib esitada küsimuse, aga millises vormis see toimima hakkab. me kõik teame, et vajame tarku võrke. teame, et Euroopa Liidus on kasutamata potentsiaali, hinnanguliselt tarkade süsteemide kasutamine võimaldaks meil kokku hoida kümme kuni viisteist protsenti kasutatavast elektrist härra Jüšin mainis seda. see võimaldaks meil kompenseerida tippnõudluse ajaga, samal ajal parandades integratsiooni. see nõuab neljakümne milja- äh,, miljardi eurost investeeringut. siin taaskord tuleb luua selline keskkond, mis soodustaks investeerimist. niisiis, lisaks tarkadele võrkudele on meil vaja ka tarku mõõdikuid. härra Herzog juba, äh, proua Herzog juba mainis seda, isegi eramajad suudaksid siis kasutada energiat kokkuhoidlikumalt. saavutades sellega suuremat energia kokkuhoidu aastaks kaks tuhat kaksteist otsustas nõukogu, et tuleb sisse viia ühised tehnilised standardid ning aastaks kaks tuhat kakskümmend peab tarkade mõõtmissüsteemide arv kasvama eksponentsiaalselt. tahaksin tagasi tulla selle juurde, millega ma alustasin, energiastrateegia küsimus meie tänase kokkusaamise peamine eesmärk on olnud tarnekindlus, küll aga ei tohi me unustada ära jätkusuutlikkust. mõned inimesed juba viitasid sellele. tahaksin pöörata teie tähelepanu dokumendile. energiaagenda aastani kaks tuhat viiskümmend. sellele vastavalt peaksime vähendama energiasektori süsinikusisaldust aastaks kaks tuhat viiskümmend, see võib olla liigselt ambitsioonikas, kuid kui me leiame lahendusi, mis vastavad meie vajadustele tulevikus, siis peame silmas pidama tõsiasja, et vajaliku tehnoloogiani, tehnoloogiani jõudmiseks võib minna viiskümmend, kuuskümmend aastat. ja üks viimastest mõtetest, härrased. isegi praeguses kriisis on energeetika üks põletavamaid teemasid. kuid meie pärastlõunane debatt on selgeks teinud, et energia võib olla ka osa lahendusest. see on koht, kus riiklikud parlamendid ja Euroopa Parlament võivad tõsist tööd teha. ma tahaksin tänada parlamendiliikmeid. härra Roil avas meie koosoleku täna pärastlõunal ja mul on auks võib-olla lihtsam ülesanne see koosolek lõpetada. tahaksin tänada ITRE komisjoni liikmeid, tahan tänada sekretäriaati Euroopa Liidu Nõukogu nimel, tahaksin tänada eesistujamaad Ungarit, kes selle koosoleku korraldas tahan tänada kõiki, kes tänase pärast, tänasel pärastlõunal osalesid ja nende panuse eest debatti loodan, et Poola eesistumise ajal on meil võimalus jätkata seda arutelu. aitäh ja koosolek on lõppenud.